kolleegi. kallid kolleegid. tere pärastlõunat teile. käes on aeg avaliku kuulamise jaoks. räägime Euroopa Liidu rollist külmutatud konfliktide piirkonnas. keskendume peaasjalikult Lõuna-Kaukaasiale ja Transnistriale kahe tuhande kaheksanda aasta augusti sündmused äh, Gruusias tõid Lõuna-Kaukaasia meie päevakorda. Euroopa Liit oli selles konfliktis ähm, väga aktiivselt osalemas, kõigepealt rahuvahendajana ja siis äh, meie missioon seal. Euroopa Liit on väga mures taoliste külmutatud konfliktide pärast, mis võivad äh, kujuneda tõelisteks konfliktideks. me oleme juba paar aastat tagasi öelnud, et Euroopa naabruspiirkonnas ei saa piirduda meie mõju ainult poliitilise ja majandusliku mõjuga, me peame tagama stabiilsuse, tegelema konflikti ennetuse ning kriisi haldamisega. Neid komisjoni sõnu korrati ka kahe tuhande üheksanda aasta Praha deklaratsioonis. kahe tuhande üheksandal aastal leidis aset üsna mitu sündmust, ähm, Vahemere Liit, Lissaboni lepingu jõustumine, välispoliitika kõrgema esindaja ametisse nimetamine ja kõik see peaks panema meid mõtlema sellele, millist rolli Euroopa Liit saaks ja peaks mängima nende külmutatud konfliktide nii-öelda lahendamisel raport, mille me võtsime vastu seoses Euroopa Lõuna-Kaukaasia strateegiaga, on selle mõttetöö tulemuseks härra Kirillovi äh, raporti eelnõu rõhutab seda, kui oluline on järjepideva strateegia väljakujundamine, mis hõlmaks äh, siis äh, neid riike üksikult, aga räägiks ka laiemalt siis tervest regioonist ning annab meile rolli nende konfliktide lahendamisel. tänase kuulamise eesmärgiks on mõelda nendele asjadele siis ühise paketina ning tulla välja uute mõtetega. lubage tervitada meie tänaseid äh, külalisi. kõigepealt äh, doktor Sabine Fischer ja Jonathan Cohen. tere tulemast teile pärast äh, nende sõnavõtte saab sõna härra Kirillov, kes räägib meile oma raporti eelnõust, mis puudutab just nimelt siis Lõuna-Kaukaasiat. nii et suur tänu teile, ka kõik kolleegid ja ma paluksin, et meie külalised piirduksid oma sõnavõttudes kümne minutiga, sest siis jääb piisavalt aega vastusteks, nii et annaksingi kõigepealt sõna meie esimesele külalisele. Thank you very much and also thank you suur tänu, härra esimees, ütleb proua Fischer. Eh, suur tänu väliskomisjonile, et kutsusite mind ehm, sellele kuulamisele. minul paluti keskenduda Euroopa Liidu poliitikale ja konflikti lahendamisele endise eh, Nõukogude Liidu piirkonnas, ehm, kuid, kuid tänase kohtumise teema on Lõuna-Kaukaasia, keskenduksin siis lahendamatutele konfliktidele just nimelt seal piirkonnas. minu PowerPoint äh, esitluses on paar sõna ka Transnistria kohta, kuid äh, ma oma suulises sõnavõtus sellele ei keskenduks. ei kavatse ma rääkida ka Euroopa Liidu instrumentidest, kuivõrd minuteid on mul ainult kümme ja see võtaks liiga palju aega minu meelest on täiesti selge see, et Euroopa Liidu osalus konflikti lahendamises selles piirkonnas laiemas mõttes on äh, viimase seitsme aasta jooksul äh, pidevalt suurenenud ja kui lubate, keskenduksin äh, praegu Euroopa Liidu poliitika saavutustele, aga ka vajakajäämistele kõigepealt paar sõnu, sõna selle kohta, mis on saavutatud. nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu osalus on äh, pidevalt suurenenud aastast kaks tuhat kolm, aastal kaks tuhat kolm nimetati äh, ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasia jaoks ja üldisemalt võib öelda, et Euroopa Liidul on tõesti õnnestunud äh, süvendada oma kahepoolseid suhteid kolme Lõuna-Kaukaasia riigiga kuivõrd ähm, Euroopa Liit äh, on aga väga väike osaline Mägi-Karabahhias, äh, on äh, praegune tegevus keskendunud peaasjalikult Gruusiale. nagu te teate, pärast kahe tuhande kaheksanda aasta augusti Venemaa-Gruusia sõda on Euroopa Liit tõusnud konflikti lahendamisel võtme ühenduseks, äh, meil oli oluline roll äh, selle sõja lõpetamisel ka äh, kahe tuhande kaheksanda aasta augustil ning Euroopa Liit on igasuguseid instrumente võtnud vastu selleks, et konflikti süvenemist vältida. ma nendest kõikidest ei räägi, sellepärast et minu kirjalikus ülevaates on need kõik kirjas. natukene aga negatiivsest poolest ka tuleb muidugi tunnistada, et Euroopa Liit, nagu ka kõik teised ähm, rahvusel ja areenil tegutsejad ei suutnud äh, kahe tuhande kaheksanda aasta sõda ära hoida, vaatamata sellele, et konflikti süvenemist oli pidevalt näha ja vaatamata diplomaatilistele jõupingutustele, mis tehti kahe tuhande kaheksanda aasta augusel. pärast sõda ei suutnud Euroopa Liit survestada Venemaad piisavalt ähm, selleks, et äh, nad äh, täielikult rakendaksid vaherahu kokkuvõtte sätteid Nad ei suutnud ennetada uue status quo väljakujunemist Gruusias. Euroopa Liidu eh, seiremissioon eh, seal ei saa oma mandaati täielikult rakendada, kuivõrd eh, Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse neil juurdepääsu ei ole. raamistik samuti poliitikas on suhteliselt lõtv, kuid tuleb samas öelda, et endised menetlused ei, vabandust, instrumendid ei ole olnud samuti väga edukad ning Genfi aruteludel saavutatu ei ole ka äh, väga hästi läinud, nii et Euroopa Liit, äh, nagu ma ütlesin, Mägi-Karabahhias ei ole osaline, seega väga raske on hinnata seda, milline on olukord seal. kuid üldiselt Euroopa Liidu osalus siis on suurenenud olulisel määral, kuid äh, vaatamata mõningastele edusammudele on see edu olnud suhteliselt killustatud ja poliitika teatavas mõttes killustatud ning muidugi augusti sõda on olukorda Gruusias äh, väga palju mõjutanud negatiivses suunas ja see omakorda on äh, märgi jätnud Euroopa Liidu poliitikasse. nüüd räägiksin äh, natukene nendest piirangutest, mis on Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia konflikti lahendamise poliitika teel, mis takistavad edukamat poliitikat ajada mina näen kolme suurt, suuremat probleemi. kõigepealt on Euroopa poliitikast teatav dilemma arengupõhise lähenemise ja etnilise või identiteedilise poliitilise mõõtme vahel. meie pikaajaline Lõuna-Kaukaasia poliitika näeb ette väga olulist rolli just nimelt poliitilisele ja majanduslikule toetusele konflikti lahendusmeetmena ja mõte selle lähenemise taga on see, et kui riigid kujunevad stabiilseteks ja rikasteks majandusteks, siis toetatakse ka lepitustegevust ja ka tunnustamata territooriumid reintegreeritakse siis äh, nendesse riikidesse ja et nad isegi mõistavad, et see on kõige parem lahendus. alguses tundus see poliitika olevat edukas Lõuna-Osseetias, kus äh, äh, etnilised kogukonnad on segunenud ja kus etnilised kogukonnad on suhteliselt avatud, kuid sellistel juhtudel, kus separatistlikud territooriumid on selgelt äh, ära lõigatud riigist, nii nagu Abhaasias ja Mägi-Karabahhias, siis äh, sellisel juhul taoline lähenemine ei äh, toeta kindlasti ähm, usaldusväärsuse suurenemist. ja, ja tei-, ja see, et kui antakse ühele poolele majanduslikku abi, siis see võib lõhet äralõigatud kogukondade ainult suurendada. kuid siin on üks reservatsioon, mis tuleb välja öelda kuivõrd ei Euroopa naabruspoliitika ega iga, ega idanaabrul, naabruspoliitika ei paku ähm, äh, liitumisväljavaateid äh, Gruusiale, on Euroopa Liidu suutlikkus äh, toetada siseriiklikke arenguid ja ti-, äh, ja me ei saa ka mingisuguseid tingimusi seada. ja äh, väga raske on Euroopa Liidul toetada eh, väga raske on kontrollida seda, mida teevad kolmandad riigid majanduslikus ja poliitilises mõttes, nagu näiteks eh, Venemaa seoses Mägi-Karabahhiaga. ja see, et eh, Euroopa Liit toetab sellist arengu põhist lähenemist on viinud selleni, et, et etnokonfliktid on jäetud kõrvale ja need konfliktid on isegi süvenenud nüüd teiseks äh, suureks probleemiks ähm, on äh, see, et kas tuleks valida kahepoolsed lahendused mm, või tegeleda usaldusväärsuse suurendamisega. Äh, praegune poliitika põhineb just nimelt kahepoolsetel läbirääkimistel ja tegelikult me ei saa olla seega, e, ei saa Euroopa Liit olla vahendajaks ega äh, usalduse suurendajaks. see element on väga hästi olnud nähtav just nimelt Gruusias, kus pärast oranži revolutsiooni uus Šakašvili äh, ametkond on teinud tohutut tagatreplust selleks, et Euroopa Liit oleks rohkem kaasatud äh, konflikti lahendustöösse, kuid nähes seda laiemas kontekstis äh, Atlandi-üleste suhete ja NATO-ga võimaliku liitumise kontekstis ja e, see viis teatava natsionalistliku lähenemiseni tunnustamata piirkondade suhtes. ja selles olukorras nähti Euroopa Liidus järjest enam Gruusia e, valitsuse liitlast Abhaasia ja Lõuna-Osseetia kogukondade seas, mis muidugi vähendas meie usaldusväärsust kui vahendajana nüüd Mägi-Karabahhia konflikt, siis mulle tundub, et Euroopa Liit on siin sattunud, on surutud nurka, sellepärast et naabruspoliitika ja idapartnerluse kontekstis luuakse partnereid, partnerlussuhteid nii Armeenia kui Aserbaidžaaniga ja kuivõrd need kaks riiki kuigi põhimõtteliselt on Mägi-Karabahhia osas teineteisele sõja kuulutanud, on Euroopa Liidul väga raske leida oma äh, selget positsiooni konflikti lahendustöös. ja minu kolmas punkt puudutab äh, ootusi ja lootusi konfliktist mõjutatud riikides oluline on siinkohas minu meelest mainida seda, et Euroopa Liidu poliitika konflikti lahendamisel selles piirkonnas on alati olnud reaktiivne ja mitte ennetav ja see tähendab seda, et me oleme alati ol-, et Euroopa Liit on alati olnud äh, sõltuv äh, konkreetse riigi vajadustest ja siin me näeme tõsilist tõest, tõelist vahet äh, Gruusia ja Mägi-Karabahhi konfliktide vahel, nagu ma juba ütlesin, revolutsioonijärgne Gruusia valitsus oli väga avatud Euroopa sekkumisele, kuid ei Aserbaidžaan ega Abhaasia ei ole erilist huvit näidanud üles Euroopa Liidu mõju suhtes. strateegiline partnerlus Abhaasia, Vene, Abhaasia-Venemaa suhted muidugi mõjutavad ka seda, et Euroopa Liidu mõju on väiksem. Aserbaidžaani puhul äh, on raskendatud Mägi-Karabahhi ja mm, ametivõimude ja Euroopa Liidu ametivõimude lahendused, suhted. Äh, kui need suhted oleks paigas, äh, siis oleks jällegi see Aserbaidžaanile kahjulik, arvab Aserbaidžaan, sest niimoodi legitimeer-, legitimiseeritaks Mägi-Karabahhi ametkondasid üldiselt on aga piirkonnas Euroopa Liidu rolli suhtes äh, tõusnud äh, huvi, kuid äh, senine huvipuudus on olnud otseselt seotud geopoliitilise mõtteviisiga ja, ja juba varasemate konfliktidega selles piirkonnas. selle piirkonna geopoliitiline mõtteviis ei lähe kokku Euroopa Liidu äh, Äh, seisukohtadega, mille kohaselt Euroopa Liit näeb endas nii-öelda pehmet jõudu ja kus äh, julgeolekuküsimustele lähenetakse postmodernistlikult. ja lõpetuseks. puudu on äh, järjepidevast Euroopa Liidu strateegiast. Need faktorid, millele ma viitasin enne, on minu meelest kõik veelgi teravamad seetõttu, et Euroopa Liidul endiselt ei ole sellist ülevaatavat äh, poliitikat konflikti lahendamiseks selles piirkonnas, äh, põhjuseid selleks on kolm, sellepärast et äh, koordineeritus Euroopa Liidu ametkondade vahel selles piirkonnas ei toimi alati väga hästi. Gruusias on Euroopa Liidu esindajaid väga palju, neid on seal isegi üleliia võib-olla teiseks on endiselt äh, vahe liikmesriikide seas äh, selles osas, et kus Euroopa Liidu välispoliitika rõhuasetus peaks olema, kas see peaks olema lõunas või idas. ja kolmandaks, ja see on võib-olla kõige olulisem, jätkuvalt on lõhe liikmesriikide vahel ka Venemaaga suhete osas. jällegi, äh, see on olnud väga hästi näha Gruusia puhul kaks konflikti viimase paari aasta jooksul, mida me oleme näinud, viisid konkreetsele vastuseisule Venemaa ja Gruusia vahel ja see on põhimõtteliselt halvanud Euroopa Liidu poliitika ning Euroopa Liit ei saanudki tegutseda enne kui alles pärast sõda. kogu selle analüüsi põhjal teeksin ma kolm lühikest märkust äh, võimaliku tuleviku osas Euroopa Liidu poliitika kohta konflikti lahendamisel selles piirkonnas. kõigepealt äh, Euroopa Liit peab kindlasti mm, mõtlema sellele, kas äh, see arengupõhine lähenemine on õige. arengu toetamine võib osades konfliktides olla küll väga kasulik, kuid ei pruugi tuua teistes riikides soovitud tulemusi sugugi. ning Euroopa Liidu hinnang konfliktile peaks arvestama ka etnopoliitilise ja identiteedi mõõtmega, mis äh, sellesse konflikti siis kaasatud on ning äh, sellega tuleb arvestada ka strateegiate väljakujundamisel. teiseks ma arvan, et Euroopa Liit peab mõistma, millised on idanaabritega bilateraalsete suhete piirid, arvestades muidugi Euroopa Liidu õigustatud huvisid, on nende riikidega suhtlemisel see lähenemine vältimatu, kuid Euroopa Liit minu meelest peaks ähm, hoidma alles ka mõned sellised instrumendid, mis aitaks aktiivselt kaasata ka teised osapooled konflikti lahendusse kodanikuühiskonna organisatsioonid, Jonathan räägib sellest natukene hiljem, võiks siin mängida üliolulist rolli. ning lubage ühtlasi ära mainida siin ka see, kolmandana, see on seotud otseselt esimese ja teise punktiga, et äh, see, et äh, osaletakse ühes või teises äh, piirkonnas ilma ametliku tunnustamiseta, on samm just selles suunas ja minu meelest Euroopa Liit peaks seda toetama. Eh, Lissaboni lepingu rakendamise kontekstis peaks eh, harmoneerima paremini erinevaid instrumente, mida kasutatakse Lõuna-Kaukaasias nõukogu ja komisjoni vahel peaks kujunema välja tihedam koostöö läbi uue välisteenistuse ja eriesindaja töö. see on väga luba, paljutootav see pros-, see kava. kuid samas tuleb tunnustada, et äh, tulevikus on ka Euroopa Liidul väga raske üle saada oma, üle saada nendest sisemistest lõhetest seoses Venemaaga siin on Euroopa Liidul läbida veel üks väga pikk õppeprotsess, aga idapartnerlusprogrammid on kindlasti samm õiges suunas, seda toetab nimelt äh, suur enamus liikmesriikidest, ületades äh, antud lõhed, millest ma siis varem rääkisin. ja isegi, kui see ei lahenda neid lahendamatuid konflikte otseselt, aitab ta võimalu-, annab ta võimaluse jõuda kompromissini idanaaber, äh, naabruspoliitika osas ja see võiks äh, otseselt mõjutada ka siis äh, lumepalliefekti tulemusena konflikti lahenduspoliitikat, aitäh! suur tänu ja läheme kohe järgmise kõneleja juurde, proua Freiser. suur tänu härra esimees, suur tänu ka komisjoni liikmetele, et te mind siia kutsusite, et saaksin rääkida Euroopa Liidust ja Lõuna-Kaukaasiast tahaksin teile eh, viimaseid andmeid kahe tuhande üheksanda aasta kohta esitada, rääkida, kuhu me oleme tänaseks jõudnud. Eh, keskendun regionaalsele eh, dimensioonile ja pärast seda küsiksin, kas Euroopa Liidul on oma koht eh, selles regioonis ja millised võiksid olla võimalused lisaväärtuse andmiseks konfliktide lahendamisel selles regioonis? katsun lühidalt teha. viimasest Lõuna-Kaukaasia resolutsioonist kaks tuhat kaheksa jaanuaris Euroopa Parlamendis on eh, olukord regioonis oluliselt halvenenud. ma ei hakka kahe tuhande kaheksanda aasta augusti Gruusia-Vene konfliktist rääkima, teate ise, mis see oli. loomulikult oli see murranguliseks eh, hetkeks, millest alates olukord muutus veelgi ebastabiilsemaks eh, ja seetõttu eh, räägimegi jällegi lahendamata konfliktidest, aga muidugi see ei olnud ainus negatiivne areng. kahe tuhande üheksanda aasta jooksul ei ole kohapeal olukord sugugi paranenud. Venemaa ikka rikub tulevahetuse lõpetamise kokkulepet, mis sõlmiti juba augustis kaks tuhat kaheksa ja minu arvates ei ole ta ka oma vägesid vähendanud ja tagasi tõmmanud nendest piirkondadest, kus ta oli kuigi arvud on ikka veel ebaselged, umbes mitu tuhat kuni viis tuhat äh, Abhaasias, mitu tuhat äh, Lõuna-Osseetias äh, ja nad on lausa suurendanud oma vägede arvu, aga Venemaa on oma vägede kvaliteeti nendes piirkondades ka muutnud, enam mingisugust rahvusvahelise mandaadi täitmisest Venemaa poolt ei saa olla rahuvalvajana. ta, Venemaa väidab, et Lõuna-Osseetia ja Abhaasiaga on neil äh, baaside leping sõlmitud, seega kõik see on muutnud kohapealset olukorda ja lisaks sellele tundub, et Venemaa valmistab ennast ette pikemaks ajaks Lõuna-Osseetiasse ja äh, Abhaasiasse jäämiseks. ta on lubanud pool miljardit dollarit Abhaasia piiride kindlustamiseks ning äh, il-, ilmselt äh, tõhustavad venelased ka oma sõjaväelist kohalolekut Abhaasias ja Amtšamtšira Musta mere äh, baas ilmselt asendab Musta mere laevastiku jaoks Sevastoopolit ühel päeval. ma ei tea, kas sellel uuel paigal on piisavaid niisuguseid äh, sadamavõimalusi nagu Sevastoopolis, aga sellised jutud käivad Venemaa on oma eh, positsioone tugevdanud pikemaks perioodiks selles regioonis kahe tuhande üheksandal aastal on ette näha nii OSCE kui ÜRO missioonide sulgemist ning eh, mis siis jääb, ainult eh, Euroopa Liit. loomulikult mängib see missioon positiivset rolli regioonis, aga tal on väga piiratud ligipääs Abhaasiale ja Lõuna-Osseetiale kui, kui võib-olla isegi üldse mitte ning teine konfliktipiirkond Lõuna-Kaukaasias on Mägi-Karabahhia, kus kahe tuhande üheksandal aastal jätkusid relvarahu rikkumised, hakati kasutama pea- äh,, võimsamat relvastust äh,, snaiperid äh, tulistavad jätkuvalt, selle lisaks on tulnud kuulipildujad äh,, seega kogu julgeolekuolukord on regioonis halvemaks muutunud. niisugune väga eh, kahvatu kirjeldus eh, on muidugi üks asi, aga väikesed positiivsed sammud on ka toimunud. natukene valgust on näha nimelt seoses sellega, et Türgi ja Armeenia sõlm, eh, kirjutasid ühisprotokollile alla oktoobris kaks tuhat üheksa see ei ole midagi, mis toimus üleöö. see toimus mitmete aastate pikkuse Šveitsi vahendatud läbirääkimiste, salajaste läbirääkimiste tulemusel, aga muidugi aasta, juba kümme aastat on eh, ka lähenenud Türgi ja Abhaasia kodanikuühiskonnad inimestevaheliste kontaktide kaudu ja eh, seetõttu olemegi jõudnud niisuguse protokolli allkirjastamiseni kahe tuhande üheksandal aastal. tegelikult neid eh, protokolle oli eh, rohkem, kõigepealt nende eesmärk on diplomaatiliste suhete taastamine, samuti piiri avamine kahe riigi vahel, samuti peaks need protokollid aida, aitama kahepoolsete ajaloo uurimiskomisjonide loomisele kaasa. muide, huvitav on siin see, et ilma Venemaa vaikiva nõusolekuta ei oleks see saanud toimuda. Tul-, toimub, et äh, Venemaa soosib Türgi-Vene, vabandust, Türgi-Armeenia kontakte, see toimub ka Venemaa enda huvides. Türgi-Armeenia piiri avatus aitaks ka Vene investeeringute liikumisele Armeeniasse kaasa, samuti äh, aitaks äh, ta äh, teenindada Venemaa baase Kumris Armeenias ja avaks uusi kaubavahetuse võimalusi türklastele ja ka vene, venelastele selles peri-, piirkonnas. kuidas siis äh, Venemaa on toetanud seda lähenemisliikumist? me oleme näinud, et äh, ka Türgi ja Vene vahelised suhted on paranenud nende viimaste aastatega. Türgi on loomulikult suur eh, turismimaa, eelmisel aastal oli eh, kogu turistide arvust eh, Vene turistide arv kõige suurem. Need on ühised huvid loomulikult, olgu siis South Streami naftajuhtme või Musta merele, Mustale merele ligipääsu osas Türgi on see, kes annab Venemaale ligipääsu. samuti kokkulepe ühiskonsortsiumi loomiseks Tseihani torujuhtme jaoks ja veel mitmeid energiakokkuleppeid. huvitav on see ka, et Türgi ja Venemaa suhetes ei ole mitte ainult energeetika väga tähtis ähm, hiljuti pakkus Türgi Venemaale ka viisavabadust ning tegi ettepaneku, et võiks korraldada ühiseid valitsuskohtumisi. seega me näeme, et äh, kuigi palju aastaid eraldas neid kahte riiki äh, raudne eesriie, on suhted arenenud väga kiiresti selleks, et Lõuna-Kaukaasias jõudusid ühendada ma ei arva, et Euroopa Liidu perspektiivist peaks seda pidama ohuks. kasut-, me pigem peaksime ära kasutama neid uusi koostöövorme regioonis, leidma võimalust ka ise koostööd teha selleks, et rahu ja stabiilsust tagada. selge on see, et Venemaa ja Türgi uus liit ähm, Mm, areneb veel edasi, see ei ole mitte lühiajaline huvidest tingitud liit. iseäranis peaks siin muretsema selle pärast, et Türgi ja Armeenia lähenemine ei liigu õiges suunas. tekkinud on mitmeid äh, takistusi, loodame, et parlamendid siiski toetavad allkirjastatud protokolle, aga praegu tundub, et see on ebareaalne. tundub, et Türgi on hakanud kahtlema reaalpoliitika ja, ja majandushuvid on hakanud esiplaanile kerkima. mõnikord süüdistatakse Türgit, et põhi, arvatakse, et Türgi peaks kultuurilistel ja, ja ajaloolistel põhjustel oma Aserbaidžaani vendi toetama, aga praegu on Aserbaidžaan küll nii-öelda tühjade taskutega jäetud eelmise aasta oktoobris Türgi armee on ja küll e, kirjutasid alla protokollidele, aga samal ajal allkirjastasid Türgi ja Venemaa ka Aserbaidžaani gaasivarustuse lepingule alla. Türgi hakkas muretsema Aserbaidžaani-Vene suhete pärast, sest Türgi samuti sõltub gaasist ja tal on vaja endale gaasi, seega eh, Türgi oli mures väga sellepärast, et ta ei saa enam Aserbaidžaani odavat gaasi praegusel hetkel maksab eh, sada, eh, eh, sada kuupme-, tuhat kuupmeetrit sada kakskümmend USA dollarit. seega kuigi Türgi ja Armeenia kõnelused on praegu paigale jäänud, ei arene, on see siiski üks osa te-, tervikkonflikti lahendusest, need kaks osapoolt ei ole äh, üksteisest sõltuvad, aga protsessid äh, kulgevad paralleelselt. kui äh, Türgi ja Armeenia läbirääkimised ei edene, siis Mägi-Karabahhia läbirääkimised ilmselt ei edene ka. nüüd me oleme ka näinud äh, Lõuna-Kaukaasias seda, et USA kohalolek on vähenenud nii Gruusias, kus nad mängisid Bushi administratsiooni ajal väga olulist rolli, samuti Mägi-Karabahhi konflikti lahendamisel kuhu siis Euroopa Liit jääb täna? Euroopa Liidul on võimalus kaasa lüüa kolmel erineval tasandil. muidugi saab ta äh, olulisemat regionaalset rolli mängida, näiteks idapartnerluse algatamine eelmisel aastal oli väga äh, positiivne samm toonitaksin siin regionaalseid mitmepoolseid platvorme, mis on konflikti lahendamise seisukohast väga tähtsad. samuti peaks Euroopa Liit jätkama eh, niisuguste platvormide toetaja rolli, mitte kõrvale jääma ja vaatama, ootama, kuni kohalikud eh, platvormid üle võtavad. nii poliitiliselt kui ka rahaliselt tuleb neid platvorme toetada, kui tahetakse nendelt mingeid tulemusi. ning äh, kui lis-, kuigi Lissaboni leping, kuigi Lissaboni leping toob ka Euroopa Liidu instrumentidesse muutusi, on selge see, et Euroopa Liidul peab koha peal olema ka mingi esindatus, mingi inimene. Euroopa Liidu eriesindajal on siiani olnud väga oluline roll, loodaksin, et pärast Lissaboni lepingu äh, nüüd jõustumist jätkub see roll, OSCE oli väga oluline tegija, kui suursaadik Fassier astub tagasi või, või läheb pensionile, siis ähm, jääb kindlasti üks osa sellest rollist nagu täitmata. Euroopa Liit võiks kaaluda, äh, kuidas võiks midagi rohkem ära teha Mägi-Karabahhi julgeoleku küsimuses, kas toetades praegu OSCE missiooni, seal on praegu ainult viis vaatlejat, või siis saadetes, saates ka välis- ja julgeolekupoliitika esindaja sinna. Euroopa Liit saab jätka, jätkuvalt pakkuda majandusväljavaateid regioonil, näiteks ähm, mitmeplaanilised majanduskokkulepped, vaba, vabakaubanduskokkulepped, assotsiatsioonilepingud, nende kaudu äh, need, need neid lepinguid tuleks täiel määral ära kasutada ja mitte sulgeda nende kaudu ligipääs Euroopa Liidu liikmelisusele. liikmelisuse perspektiivi ei pea otseselt avama, aga ei pea ka otseselt sulgema nende lepingutega. pikemas perspektiivis võiks mingi väljavaade siiski jääda. ja lõpuks lisaks kahepoolsetele suhetele on Euroopa Liidul väga oluline roll ka äh, nende mittetunnustamata vabariikide osas. Euroopa Liidul on ka Abhaasias ja Lõuna-Osseetias oma osa mängida olnud, tuleks leida eh, tunnustamata vabariikide kaasamise strateegia, seda on juba mõningal määral ka tehtud, aga Euroopa Liit peaks kaaluma ka, kuidas koostööd Aserbaidžaani ja Armeeniaga teha ja kuidas Karabahhi armeenlaste ja Aserbaidžaanidega koos teha. loomulikult peab äh, rõhutama, et äh, Lõuna-Kaukaasia riikid, riikide territoorium on jagamatu, aga see ei peaks äh, välistama Lõuna-Osseetia, Abhaasia ja Mägi-Karabahhi elanike kaasamist. Euroopa Liit saab samuti pakkuda näiteks ka mitmetasandiliste läbirääkimiste soodustamist. näiteks Genfi kõneluste jätkamine. samuti saab läbirääkimisi jätkata ka Mägi-Karabahhi läbirääkimiste formaadis, sest ainult mitmel tasandil läbi rääkides võib asju edasi viia, seega eh, tuleb kokku tuua erinevad osapooled, erinevad huvigrupid kõnelused ei peaks äh, mitte käima ainult äh, Aserbaidžaani ja Armeenia vahel, aga ka Märi, Mägi-Karabahh ja vastavate mm, rahvusgruppide vahel. ma tahaksin sõna anda ka oma kolleeg härra Cohenile, aga kindlasti on kodanikuühiskonnal oma roll Euroopa Liit kindlasti kaalub, kuidas saaks veelgi enam ära teha ähm, Lõuna äh, Kaukaasias äh, konfliktipiirkondades. Äh, me oleme huvitatud rahu tagamisest, aga muidugi me ei saa ise rahu kohale tuua. aga poliitilised lepped kokkulepped tuleb sõlmida, tuleb protsesse toetada ja muidugi, kui protsess jälle äh, takerdub, siis äh, tuleb äh, arvestada, et kodanikuühiskond võib äh, protsessi taastada. seega Euroopa Liidul on täiesti unikaalne roll. Eh, suur tänu, doktor Cohen, palun. And uh, thank you for the invitation to speak today um.... suur tänu ja suur tänu selle küllakutse eest, ma üritaksin oma esitluses äh, saavutada paari asja. kõigepealt ma annaksin ülevaate nende konfliktide iseloomust ja kontekstist ja siis äh, räägiksin sellest, äh, millised on võimalused, et see konflikt millekski muuks kujuneb ja milline roll võiks olla kodaniku vabaühendustel ja Euroopa Liidu rollil. ma ei laskuks poliitilistesse küsimustesse, see poliitiline maastik on seal äh, väga keeruline, kuid olen valmis vastama küsimustele, kui teil peaks huvi selle vastu olema. nüüd äh, laiemast kontekstist rääkides äh, ma teeksin kõigepealt kolm märkust, mida tuleks meeles pidada kõigepealt, alati rääkides Lõuna-Kaukaasia konfliktidest, tuleb tunnustada seda, et tegemist on kolme väga erineva konfliktiga, nad ei ole sugugi üks ja seesama. ja selline ühesuguse lahenduse rakendamine ei too tulemusi. ja tuleb äh, mõista, et neid tuleb vaadata ja lahendada eraldiseisvate konfliktidena, äh, muidugi regionaalselt on teatavaid seoseid, kuid nad on kõik äh, iseseisvad konfliktid teiseks äh, peaksime jätma maha teatavad terminid, nagu näiteks äh, külmut-, nagu seesama külmutatud konfliktid äh, äh, väljend, see on eelmise kümnendi väljend äh,, tegemist on lahendamata konfliktidega oluline on tagada see, et läbirääkimisprotsessid kaotasid kõigi konfliktide puhul legitiimsuse, kuid Gruusia puhul äh, juhtus see, et Gruusia kaotas usu äh, nende läbirääkimiste suhtes ja otsustas äh, kogu selle protsessi nii-öelda lahti raputada ja muuta see, need läbirääkimised rahvusvaheliseks. ja põhjendused äh, olid selleks täiesti õigustatud, kuid see viis ka kahe tuhande kaheksanda aasta konfliktini. ja veel see kõik viib mind selleni, millest me ei saa üle ega ümber, Venemaa. Venemaa äh, mängis väga olulist rolli nende konfliktide tekkimisel, nende alalhoidmisel äh, postsovjetlikus maailmas ning mängis ka olulist rolli üheksakümne kolmanda, üheksakümne neljanda aasta relvarahu puhul, kuid äh, on alati olnud kolmas osapool, nii vahendaja kui ka konflikti osapoolte toetaja kuid kui me näeme Venemaas ainult äh, süüdlast, siis see meid mitte kuhugi ei vii. väga oluline on mõista, millised on Venemaa huvid ja millised on äh, edud, millise, millist edu võiks tuua see, kui me näeksime Venemaas strateegilist partnerit, sellepärast et Venemaa meie vaenlasena ei aita kuidagi lahendada neid probleeme. nüüd äh, konflikti muutmise väljavaated, paar sõna kodanikuühiskonnast minu meelest äh, on äh, ametlikud läbirääkimisvormid vajalikud, kuid sellest ei piisa konfliktide muutmiseks. meil on vaja holistlikumat lähenemist, mis hõlmab endas laiemaid poliitilisi ja sotsiaalseid muutusi ja mis äh, hõlmab ühiskonda laiemalt. Elanikkonna ootused, lootused ja suhtumine rahu läbirääkimiste osas on täiesti erinev sellest, mida Äh, arvab äh, läbirääkimiste eliit. kui me ei kaasa neid ühiskondi, keda see konflikt mõjutab ja kui me rahva seas teadlikkust ei suurenda, siis on äh, muutuste väljavaated väga väikesed, isegi kui valikuvariante tekib rohkem. kodanikuühiskonna organisatsioonid on täiendavate faktoritena väga olulised konflikti muutmismootoritena, kuid oluline on muidugi muuta ka neid menetlusi endeid, mis mitte kuhugi ei vii kodanikuühiskonna organisatsioonid on kriitilise tähtsusega muutuste esilekutsumiseks nii kogukondade sees töötades, aga ka konfliktsete lõhede ületamisel äh, Nemad on need, kes äh, loovad suhteid, kaasavad marginaliseeritud gruppe konflikti lahendusse, üsna tihti toovad väga konkreetseid äh, praktilisi lahendusi ning nemad on need, kes teevad ühisi ettevõtmisi, mis viivad analüütiliste, käitumuslike ja äh, vastuvõtmis, vastuvõtmishoiakute osas muutusi kui meil oleks aega rohkem, siis ma võiksin tuua siin konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas kodanikuühiskonna organisatsioonid nii sellest regioonist endast kui ka väljaspoolt on võtnud ette igasuguseid äh, samme. mõned näited siiski, näiteks on äh, laiendatud äh, osaliste arvu ühtsete nii-öelda infoalade loomine läbi televisiooni, muu meediakanalite Nad eh, on andnud võimaluse konfliktis puudutatud kodakond, kodakond, kogukondadel osaleda ja nii edasi, nii et kogu nende tegevus on leidnud toetust nii Euroopa Liidu poolt kui ka paljude teiste eh, toetajate poolt. oluline on see, et kodanikuühiskonna organisatsioonidel on olnud eh, palju suurem edu erinevate kogukondade vaheliste lõhede ületamisel ja nad on olnud teatavaks Äh, nii-öelda abijõuks, eriti just nimelt isoleeritud äh, separatistlike rühmituste osas. nüüd äh, usalduse ülesehitamise ettevõtmised on küll olulised, kuid need nähakse selles piirkonnas natukene valesti, parafraseeriksin siin John F Kennedyt, Eh, selles osas, et kuidas me peaksime sellele lähenema ja me ütleksime, et ärge mõtle sellele, mida teie vaenlane võiks teha teie jaoks, vaid mida teie saaksite teha oma vaenlase jaoks, selleks et nad usaldaksid teid rohkem eh, osapoolena läbirääkimistel, et te olete vastutustundeline vastutustundlik ja suudate neid aidata, seda praegu selles piirkonnas ei tehta. oluline on tunnistada, tunnustada siin ka seda, et äh, ühis, äh, kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevust ei saa vaadata eraldi poliitilisest tegevusest, sellepärast et see on oma iseloomust juba poliitiline, kuivõrd me räägime kogu poliitilise maastiku muutmisest nüüd tehnilisest lahendusest rääkides, arvestades seda, kus me siin täna koos istume, on oluline tunnistada see, et äh, rahu ülesehitamine ja konflikti ennetustöö, mida kodanikuühiskonna organisatsioonid teevad, vajab äh, äh alust äh, mis on tihti täiesti eraldiseisev äh, näiteks Euroopa Ühenduse või teiste liikmesriikide projektipõhisest lähenemisest. rahu ei saa üles ehitada pooleteistaastase projekti kirjutamisega rääkides nüüd Euroopa Liidust, see Euroopa Liidu vahenditest ja lähenemistest oleme kuulnud palju. Euroopa Liit on seni olnud märksa julgem selle niinimetatud pehme võimu kasutamisel, on olnud meie poliit-, Euroopa Liidu poliitika natukene visioonäärlikum tõesti, kuid praegu on tehniline abi olnud väga piiratud, sellel peab olema märksa suurem poliitiline aspekt Äh, ma selgitan seda natukene täpsemalt järgnevate märkustega. üks asi on see, et eeldatakse seda, et europaniseerumine iseenesest peab viima konflikti lahenduseni, see on vale lähtepunkt. Euroopastumine, Euroopa ühenduse liikmeks saamine ei ole tihti see eesmärk, mida separatistlike rühmituste kogukonnad äh, toetaksid nagu öeldud, eh, nad saavad märksa rohkem toetust eh, Abhaasias ja Lõuna-Osseetias Venemaalt ja Armeenialt ja armee- ja välisarmeenlastelt Mägi-Karabahhi puhul kui Euroopast. ja see on palju suurem eh, roll kui Euroopa rahaline roll ja Euroopa on neid marginaliseerinud nii ise kui ka nad on iseennast marginaliseerinud Euroopa suhtes oma poliitikate osas. me peame mõistma ka seda, et lähenemine äh, Äh, sellistest piirkondadest on äh, ausalt öeldes topeltlähenemine. kui me vaatame Kosovo tunnustamist, seda, kuidas Euroopa reageeris äh, sõjale aastal kaks tuhat kaheksa, kõik see, sellised vasturääkivused ei suurenda usaldust Euroopa Liidu suunas ja see on üks väljakutsetest, mis Euroopa Liidu ees seisab. kriitilise tähtsusega konfliktide muutmisel on minu meelest just nimelt äh, demokratiseerumise protsess ja mida see meie jaoks tähendab. mulle tundub, et demokratiseerumise institutsionaliseerumine on vajalik, kuid sellest ei piisa vägivaldsete konfliktide lahendamiseks Lõuna-Kaukaasias. osaliselt demokraatlikud valimised selles piirkonnas, kus äh, õigussüsteemid on äh, puudulikud äh, ei peaks meid küll pidurdama. demokraatia ja hea valimistava toetamine on äh, vajalik selleks, et lõhed äh, ületataks kogukondade vahel, mitte et need ei äh, laieneks. ja isolatsioonistrateegiast tuleb üle saada, viimase poolesaja aastane strateegia jätta piirkonnad isolatsiooni ei ole aidanud mitte millelegi kaasa Äh, sajad tuhanded inimesed on endised põgeniku staatused, nad ei ole koju saanud tagasi pöörduda, need, kes on kodu kaotanud, pole oma kodudesse saanud tagasi pöörduda ja nii edasi, me peame selle üle vaatama. Gruusias arendatakse praegu välja väga olulist uut strateegiat selleks, et kaasata Abhaasia ja Lõuna-Osseetia, kui selles on juba üks põhimõtteline viga sees, nimelt räägitakse deokupeerumisest, okupeerimisest see on kindlasti selline lähtepunkt, mis Abhaasiaid ja ammugi mitte Lõuna-Osseet-, Osseetiat äh, sellega kaasa tulema. me oleme praegu silmitsi olukorraga, kus äh, ametkonnad äh, separatistlikes piirkondades on justkui nähtud kuradi käsilastena teistes piirkondades, teiste piirkondade poolt ja eiratakse seda, et seal piirkonnas tegelikult toimub väga tõsine poliitiline protsess praegu. ja need piirkonnad tänu sellele ei tahagi meiega üldse kaasa tulla. ja kodanikuühiskonna organisatsioonidel on ka väga raske eh, seal piirkonnas tööd teha, sellepärast et nad võivad siis sattuda süüdistuste osaliseks, mis eh, süüdistavad neid siis identiteedi mahamüümises, eh, kui nad äh, välisorganisatsiooniga tegelevad, nii et me peame olema natukene julgemad ja laiemalt vaatama isolatsiooni läbimurdmisele. üks tähtis mantra, äh, kaasatus, mitte tunnustamine, seda korratatakse, korratakse ikka ja jälle ja see on küll äh, väga kena, aga me peame ikkagi mõtlema sellele, mida siis see kaasamine, kaasatus tegelikult tähendab on täiesti selge, et poliitiline eliit ja eriti demokraatlikult valitud eliit on see, kes mängib olulist rolli rahukokkulepete allkirjutamisel, kuid nad ei ole praegu toetanud siseprotsesse, mis viiksid selliste ühiskondadeni, mis suudaksid vastu panna äh, protsessidega kaasnevatele riskidele ja, ja kes oleks valmis üle saama ja, äh, probleemidest võtma vastu komprisse, mida igasugune rahuprotsess endast ette näeb. ja siin kindlasti saavadki kodanikuühiskonna organisatsioonid mängida üliolulist rolli, rääkides sellest, sellest, mida tõelised muutused peaksid tegelikult tähendama ja millised on Euroopa Liidu jaoks siin õppetunnid. oluline on see, et me suudaksime oma tegevust äh, konsolideerida tõhusalt. samal ajal on Euroopa Liitudel ja Euroopa Liidu institutsioonidel poliitilised ja kontseptuaalsed piirangud, me ei ole suutnud äh, leida võimalust, kuidas tunnustamata piirkondadega täpselt ühendust saada Euroopa Liidu liikmesriigid kalduvad survestama neid riike, kes rikuvad inimõigusi, kuid äh, samas teevad koostööd nende valitsustega julgeolekukaalutlustel, nii poliitikud kui ka liikmesriigid äh, üsna tihti äh, ei rakenda euroopalikku poliitikat nii-öelda ja hoiatavaks õppetunniks peab Euroopa Liidule kindlasti olema see, et aasta, aastate jooksul on osapoolud Äh, pannud kogu aeg äh, konflikti lahendamise koorma teiste äh, kaela, kas OSCE, Venemaa või Euroopa Ühenduse kaela. Euroopa Liit ei tohi sellesse lõksu enam sattuda. veel paar lõpetavat märkust, kõigepealt kodanikuühiskonna organisatsioonid selles piirkonnas on endiselt äh, väga hapras olukorras ja nagu öeldud, nemad ei ole rahutoojad, kuid samas nende jõupingutused rohkem kui kellegi teise ettevõtmised seisavad vastu tabuude, tabudele ja avaldavad väljavaateid ja toovad kokku äh, nii-öelda vaenlased. Meta-, metafooriliste sildade äh, ehitamine üle nende lõhete ei vii võib-olla selliste tulemusteni, mida Abhaasia ja Gruusia tahaksid saavutada, kuid aitaks kindlasti kaasa. Kon-, konflikti lahendamine, sellel ei saa olla ühest lähenemist, selleks peab olema mitmeid erinevaid, tuleb arvestada mitmeid aspekte, poliitikud ja valitsused peavad äh, kodanikuühiskonna rolli julgustama, mitte ei peaks neid üritama kontrolli all hoida ja kodanikuühiskond ise peaks mõistma, et nad peaksid äh, seirama valitsuse tegevust, kuid teinekord tegema nendega koostööd ja lõppmärkus. Euroopa Liit, äh, mulle tundub, on üldiselt seisi, silmitsi kontseptuaalse küsimusega, kas rahu puudutab muutusi või on rahu või peitub rahu stabiilsuses. Euroopa Liidu strateegia senine puudujääk on kindlasti olnud see, et see strateegia on tihti olnud kriisile vastamise äh, poliitika ja selle aluseks ei ole mitte konfliktide muutmise eesmärk selleks, et äh, pikaajalisi konflikte äh, vältida. Quindi procediamo a questo punto a raccogliere le domande che suur tänu nüüd äh, saavad sõna kolleegid oma küsimusteks. me arvasime, et me võtame kõigepealt kaks küsimust ja siis saavad äh, sõna meie esinejad. kõigepealt saab sõna härra Peeterle ja härra Severin. kõigepealt härra Peeterle. Liba äh, vsem trem govorcem za zanimive ocene in jaz imam suur tänu suur tänu nende väga huvitavate analüüside eest. mul on võib-olla natukene provotseeriv küsimus. mõned nendest ettepanekutest, mis puudutasid probleemi lahenduse Euroopa Liidu poolset külge, tulid proua Fischerilt. aga eh, milliseid meetmeid eh, saab eh, näiteks võtta? ja kolleeg Severin, palun To... suur tänu. ma sooviksin mõned äh, küsimused esitada. kas te ei arva, et sellised, et kõik need äh, külmutatud konfliktid on tegelikult ühe äh, konflikti osad ja selleks on Vene imperialistliku püüdluste kriis. ja kui äh, seda olukorda ei ole korralikult lahendatud, siis Venemaal on väga keeruline osaleda selles pro probleemi lahendamises. mitte ainult siin kojas, vaid ka äh, teistes Euroopa institutsioonides, nagu näiteks Euroopa Nõukogus või ka OSCE-s, arutatakse vajadusi, võimalusi mm, pakkuda Lõuna-Kaukaasiale stabiilsuspaketti, mis tegeleks siis teiste teemade seas ka külmutatud äh, konflikti ja äh, tegeleks ka nende äh, separatistlike piirkondadega. mida teie arvate sellisest kavast? peale selle me oleme siin Ähm, arutanud ka äh, julgeoleku ja koostööprogrammi äh, Lõuna-Kaukaasia jaoks siin ähm, kojas ja ka teistes institutsioonides ähm, mida teie arvate sellest, et kuidas tagada sõjalist neutraalsust selles piirkonnas? mina natukene kahtlen, kas see võib olla päris realistlik äh, perspektiiv. võib-olla oleks realistlikum pakkuda neile mitte äh, Euroopa Liidu liikmelisust, aga äh, kaasata nad võib-olla mingil, mingis teises vormis, nii et nad saaksid võtta eeskuju meie mudelis, näiteks meil Lõuna-Kaukaasia liit või midagi sarnast. suur tänu! you have the floor to answer. Um, very briefly, Baroness Ashton, I'll leave that to my colleagues and äh, Baroness Ashtonist rääkigu minu kolleegid, aga kui äh, mina saaksin nüüd nõu anda, siis ütleksin, olge kannatlikud, sest see piirkond on nii keerukas ja seal ei ole lootustki üleöö midagi kiirelt ära teha. Teie kommentaarid äh, külmu-, külmunud konfliktide kohta, kohta tahaksin öelda, et ärge rääkige külmutatud konfliktist, see ei aita, see ei vii meid edasi. aga kriis jah ja ei. Venemaa on kõiges selles keerukas protsessis tõesti osaline, aga me peame oma seisukohti muutma, mis tekitab konflikte. kõigepealt ikkagi äh, on konflikti juured Nõukogude Liidu lagunemises ja äh, muide ka äh, nõukogude-eelse perioodiga on siin tegemist. Äh, piirkond juba algselt mitmerahvusvaheline, seal on väljakutsed, mis seostuvad nii rahvusidentiteediga, ressursside kontrolliga kui ka erinevate minevikutõlgendustega. minu meelest on oluline arvestada, et seda, et vähemuste enesemäärat-, määramispüüdlused ning territoriaalse terviklikkuse püüdlused ei ole ühendatud selles regioonis ja loomulikult äh, rahvusvahelise seisukohast on konflikti osapooled praegu öelnud, et ainult need kaks põhimõtet ongi rahvusvahelises õiguses, aga see ei ole õige, et äh, tegelikult on olemas terve äh, võimaluste hierarhia. Venemaa on nagu äh, päikekõrbes, sellega peab arvestama, see kuhugile ära ei kao. ja seetõttu tuleks kasuks, kui meie oma suhtumist Venemaasse muudame, kui, äh, kui regiooni osaliselt oma suhtumist äh, muudavad ja kui me räägime Lõuna-Kaukaasia problemaatikast, siis ärgem unustagem Põhja-Kaukaasiat, need kaks regiooni on omavahel seotud. veelgi enam nüüd, kui Abhaasia on oma orientatsiooni muutnud, Põhja ja Lõuna Kaukaasia kontaktid läbi Lõuna-Osseetia on väga olulised ja kõik see mõjutab nii Gruusiat kui Armeeniat ja Aserbaidžaani. kunstliku liidu loomine selles regioonis oleks väga-väga raske. miks Euroopa Liit äh, loodi? selleks, et riigid olid selleks valmis, aga selles regioonis püüavad äh, riigid alles oma identiteeti kehtestada, otsivad alles oma identiteeti ja ma arvan, et äh, nad ei ole veel sellesse faasi jõudnud, kuhu jõudsid Euroopa Euroopa Liidu rahvad pärast aastat ja aastaid otsinguid. seega ma ei tahaks öelda, et, et kiirustamine oleks õige. ka kodanikuühiskonnas on näiteks võimalik eh, kas eh, eh, politoloogiaalaseid, keskkonnateaduse alaseid või mingeid muid kontakte luua, aga poliitiliste struktuuridega midagi paika panna on peaaegu võimatu, väga vähe selliseid struktuure on olnud. juba kohapealsed parlamendid on nõrgad, seega ärgem tõugakem liigselt neid protsesse taga Lõuna-Kaukaasia stabiilsuse pakti kohta on ka eh, erinevaid ettepanekuid nii Türgilt kui Venemaalt kui ka mõttekodadelt Brüsselist tulnud. ma ei tea, ma ei usu, et see piirkond on lihtsalt selleks valmis veel. ja lõpuks julgeoleku ja koostöö kohta ja, ja neutraalsuse kohta võib öelda, et ma ei arva, et riigid on valmis selleks, aga muidugi on äh, sõjaväeline küsimus väga oluline, me oleme näinud, kuidas on võidurelvastumine äh, kulgenud selles regioonis, kui palju raha on voolanud relvadesse ja just ja, ja samas konflikt on just see, äh, mis nõuab relvastust, seega see kõik kahjustab elanikkonda mina tahaksin lühidalt vastata, kui äh, paranes Ashton minult küsiks, mida peaks tegema, siis mina vist pakuks välja kolm asja. kõigepealt saada nõunik, saata nõunikud äh, regiooni selleks, et tervikpilt saada, oluliste tegijatega ühendust võtta, situatsioon või ütleme isegi situatsioonid, olukorrad on selles regioonis väga-väga keerulised. teine punkt Euroopa Liit peaks ja nii nagu Sabine Freiser ka ütles, läbi assotsiatsioonilepingute, vabakaubanduslepingute ja ka mitmepoolsete platvormidega avama uusi võimalusi, seda tuleks ära kasutada aga muidugi see puudutab äh, eelseisvaid kuid, kui mitte aastaid, kõiki neid võimalusi tuleks tõhusalt ära kasutada ja kolmas punkt, töötage vastavalt Lissaboni lepingule kohalike, äh, koha peal Euroopa Liidu instrumentide ühtlustamise nimel. siin küsiti ka sõjalise neutraalsuse kohta, selle kohta peab ütlema, et see on väga-väga raske teema. me ei saa öelda suveräänsetele riikidele, mida nad peaksid tegema või millise orientatsiooni valima, aga Moldova ja Transnistria konflikti ja Gruusia olukorda vaadates eh, peab mõistma, et eh, Moldoval ei ole NATO väljavaateid ka mitte NATO tegevuskava ja selline nii-öelda leebem situatsioon on aidanud ka Euroopa Liidul öö, äh, oma rolli Moldovas paremini mängida. Jonathan ütles juba, et äh, tema-, kogu temaatika, mis on seotud suveräänsusega, on väga delikaatne ja see puudutab ka sõjal äh, riikide suveräänsete riikide sõjalist võimsust. ja lõpuks võimalik Kaukaasia rahvaste ühendus, nagu siin välja pakuti, ma ei tea. kõigepealt minu meelest ei ole need riigid üldse sellest huvitatud ja arvestades väga tagasihoidlikku piirkondlikku lõimimist ja koostööd, siis keskpikas perspektiivis on see täiesti ebareaalne. ja Euroopa Liit peaks seda arvestama kui ähm, nende riikidega tegeleda ja tuleb arvestada nende riikide endi huve. suur tänu, härra Svoboda, palun. suur tänu. tulen tagasi selle viimase küsimuse juurde. kolleeg Cohen vastas ka kolleeg Severinile võib-olla aastaid tagasi oli inimesi, oli, oli ka selliseid inimesi piisavalt, kes ütlesid, et Euroopa Liit on, on täiesti hullumeelne väljamõeldis. ärgem unustagem majandusaspekte. Berliinis kohtusin esmaspäeval regiooni puudutava konverentsi osalistega ja seal palud samuti riikidel kaaluda, kuidas saaks rohkem kodanike heaolu tagada, rohkem investeerida infrastruktuuri sõjaväeliste struktuuride asemel koos Euroopa Liidu äh, toetusega, aga miks mitte ka arvestades Musta mere riike ja, ja teisi räägime siis äh, võib-olla kõigepealt majanduskoostööst, mitte mingisugusest riikide liidust. kindlasti mingi liit saab rahumeelset orientatsiooni soodustada, tuua riigid lähemale, kodanikele võib-olla mõned liidrid ei soovigi seda, jah, aga ikkagi mingisugune niisugune mõte võiks või vääriks ikkagi arendamist kaitsepoliitika kohta te küll vastasite, aga ma ei tea, kas te teate, et Gruusias on eh, hakatud eh, sõjalist kasvatust lausa koolis eh, andma, kuidas, kui te soovite, kuidas see konflikti ennetamisele kaasa aitab, võib-olla hoopis vastupidi. ja Armeenia ja Türgi küsimuses teie, proua Freiser, ütlesid, et võib-olla Türgi ei pea olema esimene, kes ratifitseerib selle lepingu, aga ma kuulsin ka, et kui tajatud eh, kuupäevaks seda ei tehta, siis Armeenia eh, saab eh, taganeda lepingust. loomulikult on meil ka Mär-, Mägi-Karabahhi keeruline küsimus. me teame, et Türgi ei taha ka Aserbaidžaaniga sõprust ohustada? kuidas te seda konflikti Aserbaidžaani ja Armeenia seisukohtadest näete ning Euroopa Liidu missioon Gruusias, kas, kas ta üldse teab, mis toimub Osseetias ja Abhaasias, mõned inimesed ütlevad, et kui te ei saa sinna sisse, siis te ju ei tea ka. helikopterit teil ka ei ole isegi kui toimuvad mingisugused sõjaväelised arengud, nendel territooriumidel, siis teil pole aimugi, mis seal toimub. see oleks Euroopa Liidu missiooni tõhususe jaoks siiski väga halb, kui äh, ta on seal blokeeritud, ei ole mingisuguseid vahendeid mm, välja selgitamaks, mis nendes regioonides toimub. La kolleeg Preda, kolleeg Preda, IPP. härra Preda, palun. siin olen mul on üks lühikene märkus. ma tahaksin äh, natukene täpsemalt äh, teada ühest küsimusest, äh, mis on ka meie tänase kohtumise pealkirjas Transnistria. Transnistria Mol-, Moldova on meile natukene lähemal kui Lõuna-Kaukaasia Bukarestist isegi mitte kahe tunni kaugusel. ja ma tahaksin rõhutada kahte küsimust, kõigepealt suhted Venemaaga sellepärast et suhted Venemaaga ja ma kordan, tegemist on piirkonnaga, mis on meile väga lähedal. Rumeenia on täna Euroopa Liidu liikmesriik, isegi alla tunni jõuaksime me Rumeeniast kohale Venemaa või jõudude poolt okupeeritud piirkondadele. nii et põhimõtteliselt Äh, on tegemist, äh, lähete Moldovasse mingil hetkel, olete sellises piirkonnas, kui, mida sisuliselt kontrollivad Vene väed. Äh, kujutate ette, mis, mis siis saab, see on tõsine olukord meie ukse lävel. teine märkus. erinevalt Lõuna-Kaukaasiast on kaks liikmesriigi viimastel aastatel öelnud enne Euroopa Liidu liitumist ja pärast seda, et Moldova kodanikud on Rumeenia ja Bulgaaria kodanikud tegelikult. arvnäitajaid mul ei ole, kuid mingil hetkel oli rohkem Moldova kodanikke, kellest said bulgaarlased, kui neid, kellest said rumeenlased, aga probleem on äh, tõsine, mida Lõuna-Kaukaasia puhul meil ei ole. kuidas äh, arvestada siis, kuidas läheneda külmutatud konflikti lähenemisele, arvestades äh, tänast uut poliitilist konteksti? Moldavi Moldaavia kõrgemad ametijõud on öelnud, et nad kardavad endiselt seda, et neil juhtub sama, mis juhtus Gruusias. see on, probleem on täiesti ilmselge ja see on Euroopale väga lähedal, see ei ole Lõuna-Kaukaasias, see on lähedal. ja kuivõrd aega on vähe, siis paneme praegu ühe küsimuse veel juurde sellesse vooru ja see on proua Haudale. suur tänu härra esimees, ma tahaksin küsida meie tänastelt külalistelt käimasoleva sõjajärgse poliitika kohta. kõigepealt, nagu ma aru saan, mõlemad osapooled, Venemaa ja Gruusia, on pöördunud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole erinevatel põhjustel, isegi kui Venemaa ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu äh, nii-öelda liikmesriik. mida te sellest arvate? milliseid järeldusi see võib endaga kaasa äh,, tagajärgi see omadega võib kaasa tuua, kas tuleb selgus selle, kes on süüdi, millised olid võimalikud sõjakuriteod, inimõigused ja kuidas see asi kõik hakkaks välja nägema, nagu ma aru saan, Euroopa Inimõiguste Kohus äh, on täna esimest korda sellises olukorras, kus nad peavad lahendama sõjaküsimuse. kaebusi äh, on tuhandeid, peaasjalikult äh, Gruusia poolt. ja Taliabini raport, kuidas te suhtute selle lõppjäreldustesse? minu meelest äh, see ei lahenda mitte midagi. proua Tagliavini ütles, et äh, Äh, ei ole selge, et mingist hetkest Vene jõud ennast oluliselt koondasid ja mina küsiksin ta käest ja ma küsisin ta käest, et kas te võiksite öelda, et siis ei, ei toimunud sellist asja. ja ta ütles, et ei, seda ma ka ei saa öelda ja see on tegelikult äh, üks järelduste põhili-, põhilisematest punktidest ja kas keegi on sellega ka tegelenud äh, täpsemalt? La parola a voi per le risposte. Um, vastused nüüd. proua Freiser, kõigepealt ma tuleksin tagasi selle regiooni koondamise küsimuse juurde. kahjuks äh, meenutavad mõned äh, tänased kommentaarid mulle Visegrad nelja oma, omaaegseid läbirääkimisi ähm, see eeldus, et äh, Lõuna-Kaukaasia riigid on rahul mingisuguse regionaalse rühmitusega ainult, mm, ma ei tea. samas on idapartnerluse poolt pakutud välja üks valikuvariant ja see üritabki täita seda struktuuri. ja liikmesriikidel on, ja regiooni riikidel on juba üht-teist äh, pakutud. ja me tõesti peame vaatama siis, kuida kuidas läbi dialoogi ja kommunikatsiooni seda probleemi lahendada, kuid see ei saa olla mitte mingisugune alternatiiv Euroopa Liidu liitumisprotsessile, nagu ma oma esitluses ütlesin, äh, liikmelisuse väljavaated on praegu väga väikesed, aga kui me praegu ukse kinni lööme ja ütleme, et seda mitte kunagi ei saagi toimuma, siis see oleks vägagi äh, halvav. stabiilsuspakt, jah, Balkanilt on tuua väga häid näiteid selle kohta, kuidas stabiilsuspakt võib olla edukas, kuid sellel on ka teatud piirangud ja see ei saakski mitte iialgi jällegi asendada liikmelisuse perspektiivi. nüüd äh, sõjaväelised küsimused. jah, on täiesti selge, et äh, see on endiselt äh, probleem antud piirkonnas kõik riigid kulutavad sõjaväelisteks kulutusteks väga suure osa oma SKP-st, Gruusia ilmselt kõige rohkem, kaks tuhat kaheksa üle kaheksa protsendi SKT-st, Armeenia kolm koma kaks protsenti ja Aserbaidžaan kaks koma kuus protsenti. ehk teisisõnu on tegemist, ärgem unustagem, vaeste riikidega, kellel on vaja väga suuri investeeringuid infrastruktuuri ja haridus- ja tervishoiusektorisse, selle asemel aga lähevad need vahendid äh, äh, kaitsesektorisse ja sõjaväe kasutamine on nende jaoks täiesti reaalne võimalus, see ei ole mingisugune sümboolne sõjaväe ülesehitamine. ja sõjalised hunnid koolis, selles osas mul ei ole eh, täpsemat informatsiooni, jah, tõesti, mõtteviis seal selline küll on, et eh, noorsugu peaks olema eh, teadlik sellest, mida teha sõjaolukorras, aga rohkem ma ei oska selle kohta öelda. kõigis kolmes riigis on sõjaväeline retoorika suurenenud, mõeldakse ka, mõeldakse kogu aeg äh, võimalikule sõjale ja nii edasi. Euroopa äh, vaatlusmissioon tõesti väga kahetsusväärne, et nendel ei ole juurdepääsu Lõuna-Osseetiale ja Abhaasiale ja, ja selle õiguse väljavõitlemise nimel peaksime me tegutsema kogu aeg. teatavat liikumist on olnud näha, see vaatlusmissioon on saanud kutse osaleda ühtses ennetusmehhanismis Abhaasias äh, ning nad äh, saavad äh, minna ka Abhaasiasse ja Lõuna-Osseetia on ka neid külla kutsunud, et äh, tegeleda ühe kohtujuhtumiga seal, nii et mingisuguseid väikseid samme on astutud, kuid ärgem unustagem ka seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid ning nende diplomaatiline korpus ja ametnikud käivad ka endiselt Lõuna-Osseetias, Abhaasias ja ka Mägi-Karabahhias ja nad peavad saama ülevaate selle kohta, mis toimub Äh, pärast kahe tuhande kaheksandat aastat küll sellised külaskäigud on peatunud, äh, loodetavasti on see ainult ajutine muutus äh, ja et diplomaatilised töötajad saavad juurdepääsu tagasi. Armeenia roll ja lähenemine, rapprochement, jah, ma tõesti võib-olla süüdistasin natukene rohkem Türgit oma esitluses, sellepärast et mulle tundub, et Türgi on maha jätnud oma esialgsed põhimõtted, ehk teisisõnu mitte äh, Äh, seostada Mägi-Karabahhi ja Armeenia raprošmaaga, aga ka nüüd on Armeeniagi võtnud karmima lähenemise. nii nagu küsimuse esitleja ka ütles, Armeenia on äh, nimelt nüüd ähvardanud äh, kogu protokolli ratifitseerimisprotsessist lahkuda. ausalt öeldes ma ei arva, et Armeenia selle ka nii teeb sellepärast, et lõpukokkuvõttes on Armeenial seda protokolli rohkem vaja kui kui Türgil. nii et ma tõesti arvan, et äh, Armeenia jätkab samal kursil, kuigi äh, Armeenias endas on nende protokolli, äh, nende protokollide vastu natsionalistide poolt tugevaid vastulööke antud ja sellepärast ma arvangi, et ongi väga oluline natsionalistlike jõudude vähendamine selles piirkonnas. härra Cohen tahaksin vastata nendele küsimustele, mida Sabin veel ei puudutanud, majandusküsimused, ärge mõistke mind valesti, ma arvan, et teil on täiesti õigus. keskendumine majanduslikule jõukusele äh, ja rikkusele on väga oluline ja mida rohkem valitsused saavad tähelepanu pöörata oma majandus äh, kindl-, majanduslikule kindlustatusele kui äh, sõjalistele konfliktidele, siis seda parem muidugi pikas perspektiivis, kuid ärgem unustagem ka seda, et äh, majanduslik areng ei saa lihtsalt kogu konteksti muuta. majandus üksinda ei suuda. ja tükk aega äh, kasutati seda argumenti, et kui Gruusia on äh, majanduslikus mõttes ligitõmbav, siis Lõuna-Osseetia ja Abhaasia tahavad ise uuesti liituda see võib nii olla, kuid sellest ainult ei piisa, peavad muutuma ka teised süsteemid ja siin on kindlasti see valdkond, kus Euroopa Liit juba praegu ongi mm, rõhku asetanud ja peaks seda tegema tulevikus. nüüd Euroopa Liidu vaatlusmissiooni juurdepääs nendele piirkondadele, Mägi-Karabahhi on põhimõtteliselt rahvusvahelise rahvusvahelises mõttes olnud täiesti radariekraanilt kõrval. see on kahetsusväärne, sellepärast et see ei aita sugugi asjadele kaasa me peame rõhutama seda, et äh, kaasatus äh, ja tegutsemine ei tähenda tunnustamist. ja meie e ÜRO missiooni läbikuutumine Abhaasias on muidugi kahetsusväärne, Abhaasia tegelikult ei tahtnud, et see missioon lahkuks Euroopa Liidu vaatlusmissioon Abhaasiasse lähimas tulevikus ei jõua. delegatsiooni liikmed, kes Tbilisis on, seal käivad teinekord, aga mitte see missioon ei ole saanud juurdepääsu. ma ei tea, kas Sabin räägib täpsemalt Moldovast ja Transnistriast, kuid üks oluline asi tuleks siin kindlasti meeles hoida, see on eriti just Gruusia jaoks oluline, oluline Lõuna-Osseetias ja Abhaasias räägime me vene, Vene kodakondsust kandvatest kodanikest nii et Gruusia jaoks on see täpselt samasugune probleem nagu Moldaavi, Moldova jaoks. kuid on põhjus, miks nendel inimestel on Vene kodakondsus ja mulle tundub, et me peame tihti äh, vaatama äh, olukorrale nende inimeste silmade läbi, kes selles, nendes piirkondades elavad. ja siis me saame võib-olla natukene paremini aru, nemad on astunud neid samme sellepärast, et oma elu parandada ja, ja kui me seda mõistame, siis võib-olla me mõistame ka seda, et see ei ole lihtsalt nende mingisugune kapriis Euroopa huvide vastu. rahvusvahelise kriminaalkohtu äh, küsimus ja proua Tagliavini raporti küsimus on väga kompleksne ja siin lahend-, vastuse andmine võtaks väga kaua aega, nad on omavahel seotud. ütlen ainult nii palju, et see Tagliavini aruanne on põhimõtteliselt äh, diplomaatiline aruanne, igasugused muud lootused äh, olid äh, juba eos tühised, igasugused lootused, et leitakse nii-öelda mõrvarelv selle aruande jooks-, juures oli ähm, olid äh, liialdatud, kuid see aruanne näitas väga selgelt seda, et äh, õigus, õigluse ja rahuvahelised äh, suhted on väga keerulised, ei ole ühtegi süüdistatavat osapoolt selles, ei räägi me sellest, mis toimus nendel nädalatel, see oli selline võidutants, mida Gruusia ja, või sõjatants, vabandust, mida Gruusia ja Venemaa vastastikku tantsisid kaua aega ja paljud inimesed nägid seda, et üks hetk see sõjatants muutub tõeliseks sõjaks. tõeline küsimus on aga see, et kuidas me kavatseme ära kasutada mineviku õppetunde selleks, et tulevikus edasi liikuda. ja osapooled peavad mõtlema, millised on olnud nende vastu-, millised, mille eest nemad vastutavad. ja seda Gliavini aruanne seda ka väga hästi välja ütleb mõlema osapoole kohta ja aruanne mõistab hukka relva kasutamise, kuid äh, loodetavasti osapooled äh, mõtlevad sellele, millist, milline vastutus on nendel kanda. ja võib-olla suhtutakse tulevikus siis äh, vastutustundlikumalt asjadesse. härra Kelam, palun. suur tänu, härra esimees, lubage tänada kõiki kõnelejaid, eriti proua Fischerit et ta andis ähm, meile sellise väga hea bilansilise ülevaate selle kohta, millised on olnud äh, piirangud äh, ja millised on olnud meie täielikud ebaõnnestunud sammud äh, võrreldes edusammudega ja me näeme, et edusamme on oluliselt vähem ja ma olen nõus aga härra Severini ja teiste kolleegidega, et kui me pidevalt kasutame seda terminit külmutatud konfliktid, siis me oleme kasutamas täiesti ajast ja arust äh, terminoloogiat. meie julgeoleku allkomisjon pakkus välja termini äh, postsovjetlikud lahendamata konfliktid. ja sellel on teatav koloniaaltaust. sellepärast, et kui me, e, et me, me ei taha küll äh, Venemaad siin kuidagi pidevalt halvustada, aga reaalsusele tuleb silma vaadata. Venemaa nii-öelda äh, Äh, lähivälismaa poliitika käivitus juba üheksakümne teisel aastal, põhimõtteliselt kandis see ennast ainult ühte eesmärki, endiste liiduvabariikide osas kontroll äh, saavutada. Äh, ja nähti vaenlasi Euroopa Liidu liikmesriikides ja see kõik oleks võinud viia konfliktini me peaksime selle piirkonna rahvastele andma võimaluse ise otsustada ise valida demokraatia ja majanduslik areng. ja kahjuks Vene mudel selliseid võimalusi neile ei paku. vaadakem näiteks äh, Venemaa, äh, Tšetšeenia ja naabruspiirkondade rõhuva poliitika täielist läbikukkumist, siis on täiesti selge see, et äh, midagi sealt tulemas ei ole, nii et meie kohalolek peab olema täiesti selge ja kas te olete nõus minu kahe järeldusega? kõigepealt see, et Vene väed kes äh, rahvusvaheliste rahuvalvejõudude rolli peaksid täitma, äh, ei, ei ole kindlasti rahuvalvajad, nad on selle staatuse kaotanud ja see tuleb selgelt välja öelda. ja teine asi, mida ma tahaksin rõhutada, on see, et Euroopa Liit peab kasutama ära oma võimalikke hoobasid äh, selleks, et Euroopa Liit äh, täit-, et Venemaa täidaks Euroopa Liidule septembris kaks tuhat kaheksa antud äh, lubadusi. ei ole mitte mingisugust mõtet nimelt üritada nende separatistlike piirkondadega kontakte luua ilma enne andmata Euroopa Liidule võimaluse saata seire meeskond äh, Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse, minu meelest siin rohkem ei olegi midagi öelda. ma olen nõus kolleeg Kirilloviga, kes äh, mõne hetke pärast äh, oma raportit meile tutvustab, et kui me reageerime ainult pidevatele arengutele kriiside puhul, ei ole lahendus tulevikuks, meil on vaja väga selget Euroopa Liidu poolset äh, strateegiat ja poliitikat ja me peame sellesse pühenduma, selle ülesehitamisesse. ja minu küsimus on, mida, kuidas te suhtute sellesse Euroopa Liidu kõhklevasse ähm, reaktsiooni seoses ähm, Venemaa tikkumisega Gruusia territooriumile?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 Te rääkisite ka Ameerika Ühendriikide suuremast äh, panustamisest sellesse piirkonda alates uue administratsiooni töö algusest. ma olin rahvusvahelise julgeoleku konverentsil Halifaxis ja kui ma rääkisin seal ekspertidega, siis ma kuulsin, et, et isegi kui mõningates piirkondades koostöö Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel on vägagi vajalik, siis äh, Lõuna-Kaukaasias Euroopa Liit peaks äh, võtma üle rohkem vastutust või isegi täieliku vastutuse selle probleemi lahendamisel. minu küsimus on järgmine. et arvestades selle USA avaldusega Äh, siis äh, kuidas äh, selle avalduse kontekstis on arvestatud vahendite suunamisega näiteks kodanikuühiskonna kaasamisse? Um, vastused, palun. ma ütleksin kõigepealt, et Euroopa Liit peab kasutama oma võimalusi mõjutamaks Venemaad et, et ta täidaks oma kohustusi, aga meil ei ole eriti palju hoobasid Venemaa mõjutamiseks, olgem realistid. ma ei ole selle vastu, et olemasolevaid hoobasid kasutada. palju tähtsam on Euroopa Liidu jaoks vaadelda reaalset olukorda idanaabruspoliitika kaudu koha peal ja töötada seal asjakohane poliitika välja, mitte arvestades Venemaad kogu aeg, aga arvestades kohalikke olusid. Venemaa eh, kohta, kas ta võiks Moldovas või Krimmis sarnast strateegiat eh, kasutada, ma arvan, et Jonathanil on oma seisukohad selles osas, aga Transnistria olukord on vähem plahvatusohtlik ja palju erinevam Abhaasia Lõuna-Osseetia olukorrast. ma ei näe võimalusi sõjalise konflikti süvenemiseks seal ja ma ei usu ka, et sinna Transnistriasse näiteks Vene rahuvalvajaid kutsutaks või et läbirääkimisprotsess külmuks, seda tuleks meeles pidada samuti on ebatõenäoline, et Venemaa tõesti teistes regioonides sõjalist jõudu kasutaks. sellel oleks, oleksid Venemaa enda jaoks problemaatilisemad tagajärjed. loomulikult. Venemaa nüüd ootab ära võib-olla eh, need eelised, mis tulenevad eh, Ukraina presidendivalimistest. suhted Venem-, Venemaa ja Ukraina vahel ilmselt arenevad pärast presidendivalimisi uues suunas. tänan tahaksin ühe kiire lisanduse teha. Te rääkisite Venemaast kui eeskujust ja selle ohust. muide, meil on Venemaa demokraatiaga tohutuid probleeme, aga samas Abhaasia inimeste isoleerimine näitab neid ainult selle võimalusega, et nad peavad Venemaale lähenema. ja eh, Abhaasia peab mõistma teisest küljest, mida tähendab see, kui Venemaa nad alla neelab. Teie argument, et Euroopa Euroopa Liidu missioonil pole ligipääsu Abhaasiale, et siis ei olekski vaja äh, seal äh, midagi rääkida. me peame tegelikult veelgi rohkem äh, tegutsema ja osalema erinevatest aspektidest vaadeldes. ega me ei saa ju venelatel ka lasta enda üle domineerida. suur tänu. ja nüüd annaksingi sõna härra Kirillovile, kes tutvustab meile oma raportit ja siis on valmis ka kolleegide kommentaare kuulama. ja siis anname jälle oma paneelile siin sõna. härra Kirillov, palun ma olen väga tänulik meie külalistele huvitavate mõtete ees. Venemaa-Gruusia konflikt näitab, kui, äh, kui ebakindel on Euroopa Liidu idanaabrus, kui plahvatusohtlik on olukord regioonis, muidugi me ei saa enam ainult regiooni äh, looduse ilusust ilust rääkida, vaid peame rääkima eelkõige Lõuna-Kaukaasia rahust, stabiilsusest ja julgeolekust. sõjajärgne tegevus Euroopa Liidu poolt näitab, et Euroopa Liit suudab tegutseda, aga muidugi sellest protsessist tulid ka raskused välja. Lissaboni leping jõustub ja loodi kõrge välispoliitika esindaja koht, mis näitab ka, millised ambitsioonid on Euroopa Liidu äh, lähipiirkondades. ärgem ka Rumeenia, Bulgaaria äh, ühinemist unustagem. me peame kaaluma, kuidas kõige paremini Lõuna-Kaukaasias ära kasutada meie kahepoolsetes suhete potentsiaali ja seetõttu tahaksin toetada doktor Cohenit kes räägib nii-öelda poliitiliste eeliste ärakasutamisest. minu arvates on see ülioluline. me ei saa ainult konfliktidest kõnelda ning minu raport käsitleb kõigepealt julgeolekuküsimusi, sest minu arvates on eh, konflikti lahendamine stabiilsuse ja arengu saavutamiseks esmatähtis minu meelest see, et konfliktid on lahendamata, on äh, täiesti lubamatu. niisuguseid konflikte saab äh, erinevate poolte poolt äh, oma huvides ära kasutada ja nagu kolleeg ütles siin, Mägi-Karabahhi on tähelepanu alt pikka aega välja jäänud, see on ka Euroopa Liidu süü ja ikka veel on minu meelest. mina olen proaktiivse rolli poolt, Euroopa mandaadi poolt kõnelustes. võib-olla see on äh, liiga ambitsioonikas, aga ma tahaksin kolleegide arvamust selles osas kuulda. samuti rõhutasin raportis, kui tähtis on inimestevaheliste kontaktide edendamine, usalduse äh, soodustamine, lepituspoliitika komisjonil on väga häid mõtteid ja ma arvan, et selle raportiga saab luua ka vajalikud tingimused Euroopa Komisjoni rolli täitmiseks ning Euroopa Liidul on oma pädevused, meil on idapartnerluse algatus, mis toetab äh, nimetatud riikide majanduslikku, sotsiaalset arengut ja eh, peaks eh, lõppude, eh, lõpuks ka riigid Euroopa Liidule lähemale tooma. loomulikult peab Euroopa Parlament neid protsesse toetama, väga tähtis on selles suhtes ka see, et kannustaksime komisjoni ja nõukogu viisarežiimi lihtsusta, lihtsustamise arutamiseks. niipea kui võimalik, tuleb vabakaubanduslepingud sõlmida, mis aitavad kaasa investeerimiskliima parandamisele regioonis. samuti toetan kohandikuühiskonna, kodanikuühiskonna foorumi mõtet ning kahepoolseid kontakte Euroopa Liidu ja regiooni riikide vahel. erirõhu tahaksin panna institutsioonide ülesehituse, riigiehituse programmidele, äh, keskendudes haldusvõimekuse tugevdamisele ning valmistades neid riike ka ette ära kasutamaks idapartnerluse algatusi samuti tuleb tagada kolme riigi kontekstis ka õigusriigi põhimõtete ja põhivabaduste inimõiguste kaitse. suhet, kahepoolsetes suhetes peab olema ka kin-, kindlasti poliitiline konditsionaalsus ning selles suhtes tahaksin näha liikmesriikide endi poolt suuremaid jõupingutusi, tagamaks meediavabadus äh,, kohtuvõimus, sõltumatus ja nii edasi ja nii edasi ja raporti kolmas osa keskendub majanduskoostööle ning sotsiaalarengule regioonis. Need on väga olulised stabiilsuse tagamise tingimused ning loomulikult, nii nagu kolleegid ka siin toonitasid, eesmärgiks võib olla ka kodanike elatustaseme tõstmine. me ei tohiks ära unustada, et tulejoon Gruusias ja Mägi-Karabahhes asuvad tegelikult äh, ainult viieteist kilomeetri kaugusel Baku Tšeihani äh, Musta mere äh, gaasi, gaasijuhtmest, seega peame kaaluma ka regiooni atraktiivseks muutmist energia seisukohast ning ärgem unustagem, et äh, mitte ainult Venemaa ei oota regioonist gaasi, vaid ka Hiina on juba huvitatud sealsest gaasist. muide, Turkmenistanist läheb juba su-, palju gaasi Hiina suunas. juba kümme aastat oleme rääkinud siin Nabucost ja teistest projektidest, igasugustest striimidest. ma ei tea, kui palju neid on aga meil peaks juba midagi valmis olema, peaksime juba teadma, mida teha. ilma tõsise osaluseta, poliitilise kohalolekuta jääme, jäämegi pealtvaatajateks selles protsessis tahaksin öelda ka, et Venemaa tegelikult me eh, juba praegu maksab väga head hinda gaasi eest, seega loomulikult nad tahavad paremat hinda kui Türgi. Euroopa Liidul peaks olema jõulisemad sammud ette võetud energia tarnekindluse tagamiseks, energiaturvalisuse tagamiseks ja on vaja ka Euroopa Liidu energiaallikaid mitmekesistada, aga hea küll, lõpetan siinkohal ja olen nüüd valmis kolleegide kommentaare kuulama. suur tänu. Bene, grazie kolleeg Kirillov. suur tänu, härra Kirillov. selle sissejuhatuse eest ja ma tahaksin ise võtta lühidalt sõna, seda sellepärast, et mulle avaldas tõsist muljet et äh, üks äh, märkus, mida meie külalised ütlesid äh, Mägi-Karabahhi kohta. nimelt ütlesid, et Armeenia ja Aserbaidžaan on huvitatud Euroopa Liidu suuremast osalusest ja minu meelest on see vägagi näitlikustav. nimelt see näitab seda, kui kõrgel taustatakse Euroopa Liitu Mägi-Karabahhias peaksime me oma kohalolekut suurendama, nii nagu ka mujal piirkonnas. kuid meie sekkumine ei saa olla ühe liikmesriigi poolt veetud või vahendatud. tuletaksin teile meelde, et Minski grupis on äh, Euroopa välja jäänud sellest, Prantsusmaa on esindatud, kuid Euroopa talle mandaati pole andnud selle jaoks nii et äh, Prantsusmaa tegeleb seal äh, täiesti omapäi. nii et ma tahaksin äh, täpsemalt küsida, et kuidas Euroopa saaks sekkuda ja kuidas Euroopa saaks tagasi võita poliitilise autoriteedi? kuidas me võiksime minna kaugemale kui, kui lihtsalt põgenike abistamine ja kodanikuühiskonnaga koostöö tegemine? ja veel üks märkus meie raporti eelnõu kohta, ma olen täiesti nõus sellega, mida härra Kirillov ütles, avaldaksin talle tunnustust. eriti mulle meeldis see, mida ta ütles äh, idapartnerluse võimaliku rolli kohta, viidates äh, Praha deklaratsioonile. deklaratsioon näeb ette kõikvõimalikke abivahendeid, poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid, stabiilsus, julgeoleku äh, ja ka energiaga varustatuse tarne, varustatuse kindluse valdkonnad. nii et enamus valdkondi on kaetud. kuid eh, kui me räägime julgeolekust Gruusia jaoks, siis teine pool, Venemaa, kellel pole absoluutselt mitte mingisugust pistmist Euroopa idapartnerlus kokkulepetega Armeenia ja Aserbaidžaan, äh, kaks riiki kuuest, on äh, praegu lahendamatute või äh, magavate konfliktidega, olukord on seal terav ja tuleb konflikt lahendada. meil on kuue partnerriigi seas kaks riiki, kes on tõsise konflikti ees ja kui see konflikt ei lahene, siis kogu see partnerlus satub ohtu ja et ma tahaksin küsida härra Kirillovilt, kas ta ei arva, et äh, rahumeelsuse toetamine ja konflikti lahendamisele suunatud käitumine ning Aserbaidžaani ja, Aserbaidžaani ja Armeenia konflikti lahendamine on ülioluline selleks, et tagada selle idapartnerlusalgatuse edu proua Ibris Sajic. härra esimees ütleb, et valesti ilmselt hääldasin ma teie nime. täiesti kohutav, ütleb esimees ise. suur tänu, härra esimees ma olen siin küll juba mitmed aastad, äh, kuid ma olen täiesti harjunud sellega, et äh, minu nime täiesti valesti hääldatakse. ma olen pärit Montenegrost, ma olen Bosnias äh, sündinud ja seetõttu ma olen väga hästi kursis konfliktidega. ma olen ise põgeniku elu elanud ja seetõttu ma ka seda tänast arutelu kuulasin väga suure huviga kuna meil on vähe aega, siis ma teeksin väga lühikesed ähm, märkused ähm, härra Kirillovi raportuses, kuna mina olen Rahvapartei poolt raportööriks. ma tänan härra Kirillovit väga hea alusdokumendi eest. see dokument on tõesti väga heaks alusdokumendiks ähm, meie töö jaoks, ma teen küll mõned muudatusettepanekud, aga ma kasutan kindlasti härra Kirjal, Kirillovi lähtepunkti ma juba mainisin omaenda kogemusi ja seetõttu ma tean ka oma kogemustest, et et Euroopa Liidul ei ole sarnastes olukordades kunagi olnud ähm, äh, stabiilset strateegiat ja seetõttu ei ole ka suudetud sarnaseid ähm, kriise äh, ja konflikte vältida oleks meil aga sellised äh, strateegiad olemas, siis oleks saanud kindlasti konflikte vältida nii Gruusias kui ka mm, Ukrainas. mis puudutab ähm, majanduse arengut, äh, kodanikuühiskonna arengut, siis ka neid punkte ma äh, toetaksin veel täiendavate muudatusettepanekutega. nüüd kahes punktis ma oleksin natukene kriitilisem, nimelt inimõigused ja meediavabadus Neid kahte punkti on küll raportis mainitud, kuid ma arvan, et tuleks neid punkte veelgi rohkem rõhutada, eriti sellise riigi puhul nagu Aserbaidžaan. isegi komisjoni äh, raportis, mida me täna nägime, me näeme, et komisjon on samuti selles punktis väga kriitiline ja selles punktis ei ole härra Kirillovi raport piisavalt äh, kriitiline, selles osas ma teen oma muudatusettepanekud. ma usun, et me kindlasti selles komisjonis veel äh, äh, arutame seda raportit. tänan. kas on teisi sõnasoovijaid? härra Kasuliides. härra esimees, suur tänu teile. ma tahaksin äh, toetada seda, mida proua Ibrisadžič äh, ütles äh, Rahvapartei äh, seisukoha kohta härra Kirillovi raporti osas. minagi tahaksin selle raporti osas tehtu osas tunnustust avaldada, kuid minu meelest osad tõsiasjad, mis siin raportis on käsitlemist leidnud, ei ole Armeenia suhtes päris õiged. härra Kirillov on olnud Armeenia suhtes natukene karmim kui äh, Armeenia seda väärib. tegemist ei ole mitte ainult sisepõgenikega, vaid põgenikega, pagulastega, armeenlased, kes on pidanud Aserbaidžaanist lahkuma ja vägivaldsed sündmused pärast valimisi ei ole samuti siin kirjeldatud äh, päris nii, nagu need ette nähti. muidugi härra Nikolai Bašina on äh, ajakirjanik. aga see, mis ta on korda saatnud ja miks ta on uurimise alla võetud, ei ole absoluutselt seotud eh, tema tööga ajakirjanikuna, vaid eh, seoses tema poliitiliste sammudega. ning siin eh, raportis on veel selliseid asju, mida tuleks parandada ja muidu on raport väga hea. kolleeg Neits, praegu proua Neits, palun suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, lubage mul vabandada sellest, et äh, ma ei suutnud kõiki meie eksperte ära kuulata, kuid ma vaatasin kirjalikult läbi teie ettepanekud ja kuulan siin oma kolleege ja mind äh, jahmatab see, et äh, võib tekkida teatud vasturääkivus või raskus sellest, tõsiasjast, et meie arvame, et meil Euroopa Liiduna on äh, õigus teha suuri nõudmisi nende riikide suhtes, kes on konfliktidesse äh, kaasatud, et nad äh, muudaksid oma tegutsemisviisi ja et nad hakkaksid alluma meie väärtustele, mis on õigustatult meie tegevuse juhtväärtusteks, ja samas kuidagi arvata, et me aitame sellega konflikti lahendada ja kuulan siin kolleege ja mõtlen, et kuidas selline öö, äh, mitmest küljest lähenemine üldse on lepitatav omavahel, te tahate, et Aserbaidžaan teeks midagi selleks, et konflikti olukord laheneks, kuid samas nõutakse ja täiesti õigustatult nõutakse, et loodaks demokraatlik äh, riik et meedia peaks olema vabama, vaba, et ei peaks olema enam poliitvange ja nii edasi ja nii edasi, kõik on muidugi korrektne nõudmine. kuid küsimus seisneb siiski selles, et kas selline suhtumine tõesti julgustaks Aserbaidžaani või keda iganes, kes on äh, kaasatud äh, konflikti lahendama. lihtsalt selline küsimus tekkis mul mis siis ikkagi on meie prioriteet? üritan ümber sõnastada oma küsimuse, mis on meie, meie prioriteet? kas me tahame, et kõik need riigid äh, alluksid meie väärtustele või üritame kõigepealt konflikti lahendada või üritame mõlemat asja saavutada korraga ja millised on siis kõige paremad vahendid eesmärgide saavutamiseks? mulle tundub küll ja sellele te viitasite, et igal juhul riigi isoleerimine või ühe rahva isoleerimine ei aita. me oleme seda juba enne proovinud äh, nii Lõuna-Kaukaasias kui ka muudes äh, naabruspiirkondades ja sellest ei ole mitte midagi kasu olnud. nii et tõesti, me peaksime osa võtma, aga kuidas, üritaksin äh, Äh, siis oma mõtteid võib-olla natukene täpsustada, kui ma härra Kirillovi raporti äh, põhjalikult läbi loen, see tundub olevat väga huvitav raport. Äh, see, aga see on tõsine mure minu jaoks ja kohe ma varsti lõpetan. ma olen olnud Euroopa asjade minister Belgias ähm, perioodil kaks tuhat, kaks tuhat kolm, sealhulgas ka Belgia eesistumise ajal aastal kaks tuhat üks ja mind üllatab see, et iga eesistujariik üritab omalt poolt äh, midagi teha, üritab midagi saavutada ja kui siis see äh, jõupingutus koheselt tulemusi ei töö, ei too, siis äh, vaibub asi jälle, järgmine eesistuja tuleb suure hooga jälle peale, siis jälle vaibub, ma siin küll lihtsustan asju, kuid nii see nii on see on selline sõidan, pidurdan, sõidan, pidurdan poliitika kogu aeg. puudu on järjepidevusest eh, ja kindlameelsusest ja puudu on olnud meil ka eh, sügavast arusaamisest, kui keeruline see probleem on ja kui ja millised on iga selle üksiku eh, konflikti tegelikult tagamaad. härra Mirskis saab sõna Eh, kallid kolleegid, härra Kirillov. ma olen teie raporti läbi lugenud ja mind tõesti väga huvitab eh, paar asja. viiendas punktis räägite te priviligeeritud konflikti lahendajatest, kes need siis on, kas see on Venemaa? kui nii, siis kirjutage sinna Venemaa punkt kaksteist, räägite etnilisest puhastusest, kas räägite siin Gruusiast või Abhaasiast? tooge palun täpsemat informatsiooni. ma olen ise käinud Lõuna-Osseetias. Gruusia sõjavägi on seal tapnud üle tuhande Osseetia inimese. nii et kellest me täpselt räägime, härra Kirillov? ma arvan, et te peate väga konkreetselt äh, välja ütlema, mida te mõtlete oma raportis. ja härra Kelam saab sõna. suur tänu, härra esimees ma mõistan äh, proua Neitsi muret. me peamegi olema oma tegevuses äh, järjepidavad. ja me ei saa peale suruda oma mudeleid suveräänsetele riikidele. kuid äh, samas ma tahaksin äh, teile meelde tuletada, et need kolm Lõuna-Ossetia riiki on saanud Strasbourgi Euroopa Nõukogu liikmeks oma vabast tahtest ning on endale võtnud teatavad demokraatlikud kohustused, nii et on täiesti mõistetav, et me neilt ootamegi äh, teatavaid äh, käitumismalle ja eeldame seda, et äh, nad äh, tegutsevad vastavalt nendele väärtustele, aitäh! Allora, la replica al collega Kirillov. härra Kirillov, teil on võimalus vastata. ja siis saavad lühikeseks vastuseks sõna meie eksperdid. härra Kirillov, suur tänu, härra esimees! alustan muidugi teie endi kommentaaridest kõigepealt kõigepealt te rääkisite Euroopa Liidu mandaadi seadmisest. võib-olla peaks parlament esimene kord äh, hakkama selle asjaga tegelema. tõsi on see, et äh, Minski grupis on üks liige, kes kuulub Euroopa Liitu, suhteliselt Euroopa-meelne liikmesriik, kuid mulle tundub, et Lissaboni lepinguga, mis on juba jõustunud on meil võimalik leida mõni mehhanism selleks, et kõigepealt äh, lähemalt järgida läbirääkim-, jälgida läbi, läbirääkimiste protsessi, sest et isegi komisjoni jõuab äh, vasturääkivaid, äh, vasturääkivat infot selle kohta, kuhu asjad on liikumas. ja ma tõesti ei saa aru, kuidas Euroopa Liidu mandaat praegu asja aitaks parandada? sellest asjast tuleks muidugi rääkida, kol-, kolleegid võivad välja öelda, mis nad arvavad sellest, aga on natukene kummaline, et äh, meie Euroopa Liiduna ei tea mitte midagi sellest, mis seal Minski äh, grupis toimub. ja võib-olla sellepärast ongi see protsess nii pikaks veninud. teine asi, mis puudutab Mägi-Karabahhi, et siis ma tõesti arvan, et me peame Venemaa kaasama. ja tegelikult Venemaa arvabki, et ta on kaasatud. Te olete ilmselt kuulnud äh, Moskva deklaratsioonist. Sotšis äh, peetakse praegu ka selleteemalisi kohtumisi Venemaa kohalolek Armeenias on muidugi väga suur. ma tõesti loodan, et me lisapingeid ei loo oma potentsiaaliga ja ma tõesti loodan, et meie potentsiaal on suurem. nii et ma tõesti arvan, et me peaksime osapooli kaasama. teema on muidugi delikaatne ühele kahest riigist, aga Türgi tuleb ka kaasata, proua Ibris Sajic, suur tänu teie kenade sõnade eest. vaatan jah, selle inimõiguste küsimuse jällegi üle, kuid ma seostaksin selle sellega, mida ütles proua Neits. jah, me peaksime oma mandaadi paika saama ja peaksime olema julgustavaks jõuks riikide jaoks ilma igasuguste ootusteta ainus asi, mida meil on vaja, on edasiminekut. ja sellepärast magi sean kõige kõrgemale kohale meie poliitilise rolli ja meie tugevama poliitilise rolli kasutan siin jälle härra Coheni mõtteid, sellepärast et minu meelest peaks meie kohalolek olema selgemini tuntav ja kui see oleks nii, siis meil oleks suurem kaal ka selles valdkonnas, ka inimõiguste demokratiseerumise valdkonnas, nii et võib-olla peaks niimoodi sellele protsessile lähenema, kui vähegi võimalik, sest muidu, kui meil kaalu ei ole ja ainult poliitilisi sõnu loome, loobime, siis sellest ei ole kasu. Euroopa Nõukogu Strasbourgis jah, nendel on roll, inimõiguste kohus jah, need on kõik raportis välja toodud me peame hoidma siin teatavat tasakaalu. me peame nõudma edasiminekut riikides enne uut aastat äh, me hääletasime, see ei olnud väga õigesti äh, ajastatud me võtsime resolutsiooni vastu vahetult enne uut aastat, nüüd tuleb välja, et pärast seda resolutsiooni, milles me nõudsime poliitiliste vangide vabastamist, üheksakümmend üheksa lasti lahti, kaks jäid ikka vangi, ma räägin konkreetsetest sammudest. nii et meil teatav roll on. ja sellepärast ma olengi selle resolutsiooni pannud need kaks blog-, blogi kirjutajat veel eraldi toonud välja härra Kasuliidise sõnad. ma olen nõus teiega põgenike, põgenike küsimuses. ja tõustan, toetan teie mõtet ka, sest et äh, me peame jah, õiglased olema. Need vägivaldsed sündmused, vaatame, elame-näeme. härra Smirski minu meelest on täiesti selge minu sõnastus äh, muidugi Lõuna-Osseetiast ja Abhaasiast ma räägin ja kui ma räägin privileegitud huvi, priviligeeritud huvidest, siis on see ka selge ju. võib-olla peame sellest natuke hiljem rääkima. võib-olla proovite muudatusettepanekuid esitada, aga see on kõik selge ka etnilise puhastuse osas. see termin on täiesti selge. etnilist puhastust äh, meie lubada ei saa, aga kui teil on muudatusettepanekuid, siis andke, laske tulla, aitäh. Quindi un, un intervento rapido. me kuulame veel ära oma külalised. About the role of the European Union in Nagorno-Karabakh tahaksin Euroopa rolli ja Mägi-Karabahhi kohta vastata ma ei öelnud muide, et Armeenia, Aserbaidžaan tahaks Euroopa Liidu vahendust näha Mägi-Karabahhi äh, küsimuse lahendamisel ja see on kurb, me võiksime äh, küll vahendada kontro-, äh, konflikti lahendamist ja, ja vahendada riikide suhteid ka pärast konflikti lahendust, aidata kaasa ümberasustatud inimeste ähm, tagasi pöördumisele, aga Euroopa Liidul ei ole piisavalt äh, volitusi ju muide selle konflikti vahendamiseks. Euroopa Liidu kõrge esindaja ei olegi äh, käinud Mägi-Karabahhias ja peab ütlema, et me peame palju rohkem ära tegema eelkõige selleks, et võida Aserbaidžaani ja Armeenia usaldus, et me saaksime aidata neid riike. Mägi-Karabahhias. väga hea, võtame nüüd selle päevakorrapunkti siis kokku muudatusettepanekute tähtaeg härra Kirillovi raportile on edasi lükatud eh, seitsmeteistkümnes veebruar, keskpäev. Teil on aega seitsmeteistkümnenda veebruarini. ja nüüd suur tänu külalistele veel kord. teeme väikese vaheaja, siis läheme edasi üle Euroopa Liidu strateegia juurde, mis puudutab Euroopa Liidu idastrateegiat aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist. Bene, kolleegi, riprendiamo i nostri lavori. lugupeetud kolleegid, jätkame oma tööga. täna ennelõunal me ka juba rääkisime juba naabruspoliitikast ja nüüd me räägime naabrus- ja partnerluspoliitika idamõõtmest täna ennelõunal juba rõhutati selle poliitika olulisust ning nüüd me räägime nendest poliitilistest läbirääkimistest Euroopa Liidu eh, idanaabritega. siin räägitakse ka sellest, kuidas eh, kasutatakse Euroopa Liidu vahendeid eh, ühise välisjulgeolekupoliitika raames. juba on alustatud ka äh, läbirääkimised ähm, äh, riikidega tegevuste planeerimiseks aastaks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist ning komisjon on ka meile esitlenud ähm, raporti kahe tuhande üheteist, äh, kahe tuhande üheksandal aastal komisjon vaatas üle finantsabi, ehm, mis on suunatud äh, riikidele, mis kuuluvad idapartnerluse raami alla. nüüd saab sõna härra äh, John Kill. tema on pädev äh, Ukraina, Moldova ja Lõuna-Kaukaasia osas Relaxi peadirektoraadis. loodame, et te teete meile siis lühikese ülevaate teie peadirektoraati tegevusest ja ka strateegial, strateegilise lähenemise põhiaspektidest kuni aastani kaks tuhat kolmteist. Thank you very much uh,, distinguished members of suur tänu, austatud parlamendiliikmed mul on väga hea meel olla täna siin, kui räägitakse Euroopa Liidu naabruspoliitikast, selle instrumendist ida pool Euroopa Liitu. tahaksin rääkida selle instrumendi eesmärgist, vahearuande äh, sisust ning ma olen valmis ka teie küsimustele vastama võib-olla mäletate, et vahearuande eesmärk oli strateegilise pilgu heitmine strateegiliselt tähtsatele naabruspoliitika riikidele ning see võimaldab meil ka kohandada oma strateegiat, kui vaja. meie põhijäreldus sellest aruandest oli, et enamus riikide puhul suhted süvenesid, aga põhimõttelisi muudatusi ei ole toimunud Euroopa Liidu strateegia, nii nagu meil ka igas eh, riigi strateegia dokumendis on kirjas, jääb kehtima. seetõttu peaksime ehm, läbi vaatama eelkõige meie strateegilisi tegevuskavasid. meie idapartnerluse kaudu süvenevad suht-, mõtted avalduvad eelkõige riikide tegevuskavades ja eritähelepanu tahaksin täna pühendada Venemaale ja Valgevenemaale. kõigepealt räägime meie vahearuande kontekstist. finantskriis, idapartnerlus, kõik see on mõjutanud meie suhteid idapartneritega, finantssuhteid, idapartnerlust tugineb uuele arenguvisioonile Euroopa Liidu suhetes Armeenia, Aserbaidžaani, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukrainaga, mis said alguse Praha tippkohtumisel eelmise aasta mail, mais ja see ongi äh, vahearuande äh, lähtekohast kõige olulisem muudatus, mis leidis aset eelmisel aastal äh, uue assotsiatsioonilepingu väljavaated äh, on suunatud eelkõige vabakaubanduslepingutele, viisarežiimi lihtsustamisele, arvestades muide ka vajalikke tingimusi, mis peaksid protsessi kiirendama ning äh, loomulikult neid lepinguid tuleb läbi rääkida. NPI vastus idapartnerlusele ma räägin sellest täiesti konkreetselt. kahe tuhande üheksanda aasta ülemkogu äh, märtsis otsustas viiskümmend miljonit eraldada idapartnerluse toetamiseks ja äh, äh, regionaalsete suunisprogrammide kaudu aidatakse kaasa riigi ülesehitusele, mitmepoolsele koostööle ning äh, institutsioonide ülesehituse programmide puhul on komisjon algatanud analüüsi selle kohta, kuidas uus juriidiline raamistik protsessile mõjub. mitmepoolse dimensiooni finantseerimine idapartnerluses, kaasa arvatud teemaplatvormide toetamine, ja kodanikuühiskonna foorumi toetamine. me ootame huviga meie koostöö tugevdamist ning Euronest Eesti loomine on loomulikult teretulnud panus partnerlussuhetesse. uued NPI programmid annavad võimalusi toetamaks regioonide algatusi, näiteks Musta mere sünergia ja põhjadimensioon. nüüd tulen tagasi majandus- ja finantskriisi juurde, mis meid mõjutas. kriis ilmnes erinevates riikides erinevalt. näiteks eelarve tasakaalu, eelarve puudujäägi osas, aga kriis takistas äh, ka äh, Mm, väga paljudel riikidel negatiivsest majanduskasvust üle saada. seetõttu otsustasime makromajanduslikku abi rakendada Euroopa Liidu siseäranis IMF-i pakettide abil. seda oleme te teinud juba Gruusia ja Armeenia puhul. lisaks sellele keskendume investeerimismeetmete toetamisele transpordi ja VKE-d sektoris läbi naabruspoliitika investeerimisvahendite äh, mil-, mida saab tõhustada EIB garanteeritud laenudega. me toetame EIB tegevust loomulikult, mis äh, on keskendunud eelkõige äh, süsteemi seisukohalt oluliste pankade äh, rekapitaliseerimisele. NPI instrumente ei saa lühinägelikult kasutada, me peame arvestama, et need aitavad pikaajalist kasvu tagada ainult läbi reformide toetamise ning ehm, regioonide lähendamise Euroopa Liidu normidele ja standarditele. see puudutab nii energiat, keskkonda, kaubandust kui ka transporti. idapartnerlusriikide puhul võib öelda, et üldine hea haldustava, NP tegevuskavade elluviimine võtmesektoritest kaubandus, mobiilsus, energia ja keskkond jäävad ikka meie tähelepanu alla. Need äh, valdkonnad vajavad nii keskpikas kui ka pikemas perspektiivis tuge ja NPI tugi on äh, kindlasti näiteks eelmiste programmide jätkumisele räägin nüüd eraldi riikidest, kõigepealt Ukraina. presidendivalimiste tulemused ei ole veel teada, aga peab ütlema, et ähm, finantsabi on jätkuvalt vajalik. Euroopa Liidu Ukraina assotsiatsiooni leping on liikuma panev jõud, meil on äh, tegevuskava ja viisa ja tagavis-, äh, tagasivõtmislepingut. NP programm rõhutab majandus- ja poliitilise juhtimise tähtsust, rahvusvaheliste investeeringute ligitõmbamiseks on vaja usaldusväärset juhtimist, Euroopa jõupingutused Ukraina toetamiseks energiasektoris on suurenenud viimastel aastatel, aidates kaasa ka gaasisektori reformile Ukraina energiasektor vajab jätkuvalt tuge selleks, et reforme läbi viia, energiatõhusust tõsta. Moldovast rääkides, uus Euroopa-meelne valitsus annab meile võimal-, suurepärase võimaluse reforme edendada. me oleme ka Moldova ta-, taotlusele saata võtmeministeeriumidesse nõustajad vastanud Moldovas äh, vajab nii tööturg kui ka haridussektor abi. suur osa abist äh, läheb ka usalduse kehtestamiseks Transnistria ja Moldova valitsuse vahel. Gruusia osas tegevus peatus pärast augustit kaks tuhat kaheksa toimunud sõda. sõjajärgsed menetlused ähm, on keskendunud äh, vajadustele pärast sõjalist konflikti, kuid äh, prioriteetsetena peame me just nimelt äh, inimkannatuste leevenduste vähendamist äh, just äh, sisepõgenikele pöörama rohkem tähelepanu ning usalduse ülesehitamise meetmed samuti tähelepanu all, sealhulgas inim-, sellele lisaks veel inimõigused, kodanikuvabadused, meediavabadus, jääb osa Gruusia NPI programmist. Armeeniale antav toetus keskendub rohkem kaubandusele ja seadusandluse harmoneerimisele ja keskendutakse ka mobiilsusküsimustele. Euroopa ekspertide nõuandegrupp jär-, äh, arvavad, et äh, kahe tuhande kaheksanda aasta valimistele järgnenud äh, sündmused mängivad väga olulist rolli Euroopa Liidu strateegias ja on võtmetähtsusega meie tegevuskavas. Euroopa Liit on valmis andma ka konkreetset abi, kui Armeenia ja Türgi suhted normaliseeruvad ja jällegi see abi saab ehm, naabruspoliitikast rahastamist. Aserbaidžaani probleemid seoses NPI tegevuskavaga on protsessi teinud aeglaseks, eriti tekitab meile muret meediavabaduse küsimus, inimõigused ja öö, kodanikuorganisatsioonid, nende olukord nüüd äh, Mägi-Karabahhi ja probleemi lahendamine, selles osas on Euroopa Liit valmis andma eritoetust kõikide meetmete jaoks, mis peaksid viima konflikti lahendamisele, sealhulgas hõlmab see ka siis kodanikuühiskonnaga suhteid. Valgevene vahearuanne lükati aasta võrra edasi, selleks et see arvestaks ka neid äh, lõppjäreldusi, mille valitsus, äh, mille nõukogu novembris kaks tuhat üheksa vastu võtsid ja ühtne vahepealne plaan ka samuti lepiti kokku. vahearuanne peab arvesse võtma kõik hiljutised arengud demokratiseerumis- ja õigusriigi arengute osas. Äh, riiklik tegevuskava laiendatakse aasta võrra, et see kataks ka äh, perioodi kuni aastani kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist tulemas uus tegevuskava. nüüd äh, tuleviku rahastamine Venemaa suhtes Need vahendid tulevad peaasjalikult NBI äh, regionaalsetest ja regionaalide vahelistest vahenditest. vahuarandes on kirjas, et äh, Venemaa ei taha ega tal pole ka vaja bilateraalset rahastamist. keskendume piiriülesele koostööle tulevikus, kus Venemaa on tõsine kaasfinantseerija ja võtab väga tõsiselt seda ülesannet hõlmatakse siia ka kõrgharidus ja akadeemi-, akadeemilised vahetusprogrammid, aga ka inimõiguste ja kodanikuühiskonna rolli suurendamine. NPI roll ja nende vahendite roll on väga suur meie suhetes idapartneritega. loodetavasti olen ma suutnud teile selgitada, kuidas me üritame selle programmiga tagada poliitilised suhted ja majanduslik integratsioon. suur tänu teile ja olen valmis koos kolleegidega vastama teie küsimustele. And... suur tänu. härra Vigenin on sõna soovinud. suur tänu, härra esimees, väga lühidalt teen. küsimus puudutab idapartnerlust suur tänu, et te viitasite ähm, sellele, et Euronesti assamblee üsna pea luuakse aprilli lõpuks. väga kena on, et äh, on välja kujunemas selline multilateraalne poliitiline platvorm, kus on kaasatud poliitilisel tasandil ka kõik meie partnerid. minu järgmine küsimus võib-olla veidi provotseeriv, kuid mulle tundub, et mõned partnerid äh, arvavad, et äh, idapartnerluse lisaväärtus seisneb peaasjalikult praegu äh, ühisistungite rohkuses ja et projektide rahastamisest otseselt rääkides tundub, et nad oleksid äh, oodanud enamat. no mõistan, et poliitika on alles uus ja et vahendid, mis idapartnerluse algatusele on eraldatud, on uus eelarverida nii liikmesriikide jaoks kui ka idapartneritele endile ja ka komisjoni jaoks, kuid äh, kuidas te hindaksite projekte, mis äh, seni on idapartnerluse all ellu viidud? ja kas on tulevikus näha ette, ja ma mõtlen siin lähitulevikus ette, seda, et äh, idapartnerluse projektidele antavad vahendid suureneksid. ja konkreetne küsimus veel Valgevene kohta. Valgevenega meil partnerlus- ja koostöölepingut ei ole, vahepealset kokkulepet ka ei ole, samas äh, osaleb Valgevene väga aktiivselt idapartnerluses. vähemalt äh, komisjon on niimoodi öelnud. selle kohta, et kui suur on huvi Valgevenel selles algatuses osaleda. härra Mingarelli ütles hiljuti meie komisjoni ees, et äh, tulemas on äh, võib-olla uued äh, partnerluse koostöölepingu läbirääkimised, kas selle jaoks on ka kalender paigas ja kas Venemaaga on tulemas uus poliitiline dialoog, arvestades eelmise aasta nõukogu lõppjäreldusi, nii et äh, milline on teie strateegia praegu Valgevene suunas? ma küsin nende asjade kohta sellepärast, et see on üks peamine probleem meie jaoks Euronisti Assamblee loomisel samuti. suur tänu! proua Neits. Thank you, first of all I would like to thank the suur tänu, kõigepealt ma sooviksin tänada komisjoni selle teatise eest minu küsimus puudutab äh, kodanikuühiskonda ja kodanikuühiskonda kõikides nendes riikides, äh, mida te mainisite. ma näen, et siin on, vähemalt üritatakse kaasata kodanikuühiskonda äh, nendesse rahvusvahelistesse programmidesse, kuid mõningates riikides ei ole see kindlasti mitte kerge ülesanne, arvestades praeguse valitseva olukorraga seal. kuidas te kavatsete sellise küsimuse lahendada? tänan teid. kas keegi soovib veel sõna? siis äh, annan sõna vastuseks. I, I think the um... kui me vaatame idapartnerlusele mis muidugi on alles pooleli, siis meil on siin üks bilateraalne mõõde, selle eesmärgid on väga selged ja meil on väga konkreetne pakkumiste pakett partneritele eh, ja lõpptulemuseks peaks siis olema assotsiatsioonilepingu sõlmimine, kui kõik tingimused on seotud, miks mitte ka see, mida meie nimetame Äh, sügavuti minevaks ja kõikehõlmavaks partnerluslepinguks. see peaks suurendama inimeste mobiilsust ning äh, tugevdatud koostööd erinevates valdkondades, nagu näiteks energiasektor. see pakkumine on täiesti konkreetne ja vähemalt äh, minuni jõudnud info kohaselt on meie partnerid selle küll väga positiivselt vastu võtnud. kuid te, nagu härra esimees oma sissejuhatuses isegi ütlesite, on praegu äh, arutelul kahe riigiga assotsiatsioonilepingud, Ukraina ja Moldovaga, ning äh, ettevalmistamisel on äh, läbirääkimisraamistik ka kolme Lõuna-Kaukaasia riigi jaoks komisjonis. mis puudutab aga multilateraalset mõõdet, siis mulle tundub, et idapartnerluse üks uudiskülgedest ongi see, et äh, pannakse paika selline multilateraalne dimensioon üldse. minu meelest peaks see koondama meie partnerid, viima peaks see edasiste dialoogideni, mis peaks viima vastastikuse mõistmiseni ja kõikehõlmava Euroopa Liidu poliitika väljaselgitamiseni paljudes valdkondades. ja jällegi, äh, väga entusiastlikult äh, väidetavalt on kõik meie partnerriigid selle vastu võtnud. ma ei saanud tegelikult päris täpselt aru järgmisest küsimusest. Äh, indikatiivprogrammid öö, katavad perioodi kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist. mis puudutab ENPI osa idapartnerluses ja seda, et kolmsada viiskümmend miljonit eurot on eraldatud selle jaoks, selles osas on juba tegevused äh, käima minemas äh, selle aasta alguses, kaks tuhat kümme jätkutegevus, ma ei saa praegu siin öelda et äh, lisavahendeid on tulemas see kõik sõltub otseselt eelarve mahust. nii et praegu on natukene vara sellest minu meelest rääkida veel. Valgevene. nagu te teate, aastal kaks tuhat kaheksa juba sõnastasime me ko-, viis sellist valdkonda, kus me tahaksime näha edasiminekut. enne kui me Valgevenega tihedamaid suhteid loome ja see omakorda viis äh, siis äh, selleni, et äh, viisakeeld tühistati ja mm, seda on korduvalt siis toetatud ka järgnevatel aastatel. nõukogu on nõudnud, et kaks tegevust käivituks. komisjon peaks ühelt poolt siis ette valmistama ettepaneku niinimetatud ühtsele vaheplaanile mis põhimõtteliselt on midagi vari tegevuskava sarnast, niikaua kuni meil äh, korralikemaid äh, lepingulisi suhteid äh, paigas ei ole Valgevenega. ja nõukogu on veel siis nõudnud komisjonilt, et komisjon valmistaks ette läbirääkimissuunised selle jaoks, kui poliitilised tingimused on küpsed rääkima hakata siis viisalihtsustusrežiimist. me üritame nendes viies valdkonnas siis tagada edasiminekut ja oleme sellega väga selgelt välja öelnud, et kui see edasiminek saavutatakse, et mis me siis pakume. ja pak-, niimoodi me oleme sellele, selle lähenenud. nüüd kodanikuühiskonna roll üldiselt ma ütleksin, et meil on kodanikuühiskonna organisatsioonidega väga tihedad kontaktid paigas. kõigepealt niinimetatud edu aruannete koostamisel, see tee, töö on praegu just pooleli, seal me sõltume vägagi aruannetest ja informatsioonist, mida saame nendest organisatsioonidest ja üritame kuidagi seda infot süstematiseerida ja detailsemate tegevuskavade loomisel tegevuskava kontekstis üritame, kui võimalik, kaasata sinna ka kodanikuorganisatsioonid. Thank you. suur tänu. härra Kaaler saab sõna. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka seniste selgituste eest. me teame, et teil põhimõtteliselt on olemas nii meie komisjoni kui ka Euroopa Parlamendi toetus. meie huvides on see, et edusamme saavutatakse suhetes nende riikidega. minu küsimus oleks järgmine nimelt, kuidas saaks nüüd äh, äh, poliitikat natuke konkreetsemaks äh, muuta? ma oleksin soovinud kuulda teilt iga riigi kohta ühte näidet ähm, programmi kohta, mille üle te tõesti uhke olete. kus me saame tõesti näha, et, äh, et meie poliitika on olnud edukas olnud, kas ta Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja ka meie probleemriigi Valgevene puhul saate tuua äh, iga riigi kohta ühe näite Äh, kus see, mida me plaanisime aastal kaks tuhat seitse, et nüüd aastaks kaks tuhat kümme on see eriti hästi õnnestunud. ja ma võt-, need näited, äh, neid näiteid ma ka hea meelega siis tutvustaksin oma äh, kodus ja ka tutvustaksin meediale. härra Protasevitš, palun. suur tänu, Te kindlasti ei üllata, et ma küsin Valgevene kohta. ja tuleksin tagasi ka härra Vaganini küsimuse juurde. see dokument on ainus dokument, mille komisjon on praegu välja andnud naabruse äh, partnerlusinstrumendi kohta, mis puudutab ka Valgevenet. oleks ehk aeg küsida eh, järgmise küsimuse, sellepärast et te juba eh, kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani praegusel ajahetkel, ma arvan, et siin on tegu kahe prioriteediga Valgevene osas. esiteks, see puudutab eh, viisarežiimi lihtsustamist, lepingut, et inimestel oleks lihtsam kontakte äh, äh, saada ja, ja, ja külastada Euroopa Liidu äh, riike. ja nagu härra Vingerell ütles, viimasel ajal on mõningad programmid väga edukad, ainus asi on selles, et Valgevene ametivõimud väga rangelt piiravad igasugust kodanikuühiskonna äh, sekkumist äh, ja osalust programmides. kui ma vaatan nüüd äh, eelarvet, mis on plaanitud Valgevene programmide jaoks, nende indikatiivprogrammide jaoks, siis see on ainult kakskümmend miljonit, ma küll aktsepteerin seda summat, sest tegu oli väga erilise olukorraga Valgevenes kuid seitsekümmend protsenti oli ette nähtud sotsiaalmajanduslike arengute jaoks ja, ja ülejäänud äh, hea haldustava, hea haldusstruktuuri ülesehitamiseks. kas oleks võimalik äh, suurendada äh, eelarvet selle teise osa jaoks, sellepärast see on äärmiselt oluline meie suhete jaoks Valgevenega, see tähendab siis demokraatia ja, ja hea haldustava tugevdamist. sest nagu ma juba ütlesin, Valgevene ametivõimud teevad kõik selleks, et äh, kodanikuühiskonna äh, osalust äh, takistada. isegi kui tegu on väga mõõdukate, sisuliselt väga mõõdukate protsessidega, siis isegi sellistel puhkudel äh, Äh, Valgevene ametivõimud teevad kõik selleks, et äh, vältida seda, et ähm, kas või opositsioonijõud või siis kodanikuühiskonna organisatsioonid ähm, oleksid kaasatud sellesse protsessi. suur tänu. kas keegi soovib veel küsimusi esitada? härra Kiel, teil on siis vastuseks sõna. Answer the last question and then perhaps uh, ask my colleague uh vastan viimasele küsimusele, aga siis võib-olla kolleeg Konari, eh, meie peadirektor, vastab eh, teistele küsimustele, et tuua neid näiteid eh, edukate projektide kohta. härra Protasevitš, kaks vastust, me teame väga hästi, et te olete Valgevenest huvitatud ja me oleme teiega varemgi väga hästi koostööd teinud arvestades seda, et olukord äh, on, ütleme, ebaselge Valgevenes, on viinudki selleni, et äh, need indikatiivsed programmid kestavad veel aasta. nii et need arvud, millele te viitasite, katavad väga pika perioodi, kuid äh, meil on ainult üks aasta veel jäänud sellest perioodist. ja me üritame korralikult asja planeerida, ettevaatlikult planeerida, eh, sellepärast et me teame, et tulevikus tuleb arvestada kõikvõimalike alternatiividega. ja selle vahearuande koostame siis, kui aeg on selleks küps, eh, loodetavasti aasta pärast. ühtlasi ütleksin veel nii palju, et eh, see, mida me täna siin arutame, puudutab Euroopa naabruspoliitika instrumendi rahastamist eh, just nimelt nendele indikatiivprogrammidele, kuid meil on ka inimõiguste ja arengualgatused, kust ka samuti raha anname. üks nendest, eh, seesama demokraatia ja inimõiguste instrument ja teine on siis eh, mitteriiklike organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste instrumente, mis on grandipõhine süsteem, kus antakse siis konkreetseid toetud, toetussummasid äh, teatud projektide jaoks ja eriti just Valgevenes on see väga oluline. härra es-, kui lubate, ma olen äh, EuropeAidi direktor härra Konari ja räägiksin naabruspoliitika projektidest täpsemalt. ma olen hea meelega valmis härra Kaalerile saatma meie tegevusaruande iga-aastase, kus me keskendume just nimelt tulemustele. aga võimalus mul suurepärane siin tuua häid näiteid peast, mida ma kasutan tihti siis, kui ma naabruspoliitikast räägin. esimesed näited Äh, seotud äh, nende külmutatud konfliktidega, millest tänane pärastlõunane istung kõigepealt rääkis. Ukraina ja Moldova puhul oleme me aastaid äh, rahastanud piiriabimissioone ja toetume politseiametnike kogemusele seitsmeteistkümnest liikmesriigist suisa. eesmärk on siin kahene, kõigepealt tuua kokku politsei- ja tolliametnikud kuid mitte ainult riigi sees, vaid ka piiriüleselt, äh, siis mõlemal pool piiri ja Transnistria. seega otseneseks vastuseks äh, probleemile, mis, millega see piirkond on silmitsi, pettused ja rahvusvaheline kuritegevus äh, selles piirkonnas kuid lisaks sellele veel oleme ka läbi bilateraalsete programmide saanud oma õppetunnid Transnistria suhtes tolli- ja piirikontrolli eh, küsimustes. ja et on teatavaid probleeme õigussüsteemidega nii Ukrainas kui ka Moldovas. Ukrainas on meil ehm, õnnestunud eh, see otseselt seostada Ukraina kohustustega, tagasivõtulepingust eh, tulenevate kohustustega siis. Gruusia lisaks äh, sellele märkimisväärsele jõupingutusele koos teie abiga äh, aidata sisepõgenikke, õnnestus meil minu meelest äh, suurepäraselt parandada alaealiste kinnipidamistingimusi ja oleme suutnud lahendada seda, kuidas kogu see karistussüsteem seal toimis kuida-, saime muuta seda, kuidas äh, alaealiste üle kohut peeti ja kuidas neid siis kinni peeti. nii et äh, äärmiselt keeruline küsimus, kuid äh, paljulubavad tulemused. Armeenia. selles osas on meil läinud suhteliselt hästi kutsehariduse esiletõstmisega, see on nüüd haridussüsteemide kindlas esirinnas, Aserbaidžaan kõige märkimisväärsem proje-, ettevõtmine kindlasti seoses energiatõhususega, naftarikas majandus ometigi ju ja oleme neil üritanud energiatõhusamaid kodusid ehitada nii-öelda ja üldiselt ka riigi tasandil natukene energiatõhusamalt käituda. meie kohalolek on ka paremini nähtav äh, Eh, kodanikuühiskonnaga on meie suhted ainult suurenemas ja see on ka vastuseks proua Neitsile. näiteks Aserbaidžaaniga on meil kuus-seitse lepingut, eh, mis puudutavad väga eh, raskeid küsimusi ja see on aluseks küll väga algusjärgus olevaks, kuid siiski kasvavaks kodanikuühiskonnaks. Need on sellised peast ettelootavad näited, äh, ma üritasin vastata teie küsimusele ja, ja ühtlasi ka näidata seda, et meil on konkreetseid tulemusi. härra Kiirvel. härra esimees, võib-olla ma lisaksin veel kaks sammu, mis äh, näitavad meie saavutusi. kõigepealt äh, kõrgetasemeliste nõunike grupp, kellele ma oma sissejuhatuses viitasin, nemad me oleme pa-, äh, saatnud Armeeniasse ja äh, see peaks olema konkreetseks vastuseks tänastele oludele Armeenias. me aitame valitsusel välja selgitada, millised on probleemid äh, seoses majandusliku integratsiooni ja poliitilise assotsiatsiooniga idapartnerluse kontekstis, mis tuleb teha ja mida tuleb teha selleks ettevalmistamiseks. see on abi, mis on leidnud väga hea sooja vastuvõttu Armeenia omavalitsuste poolt see on otsene reaktsioon uue valitsuse ametisse tulekule. ja me oleme juba kokku leppinud, et kaks majanduslikku nõunikku lähevad Armeeniasse. või tähendab, vabandust, juba läksid eh, juuli lõpus ja selle aasta alguses peaks minema siis eh, natukene suurem meeskond juba sinna. ja rääkides Gruusiast meie abi öö, osaliselt rahastatud ENPI vahendist ja osa stabiilsusinstrumendist. siin on meil minu meelest väga edukalt õnnestunud rahastada selliseid tegevusi, mis peaksid aitama leevendada siis sisepõgenike olukorda, kes jäid kodudeta pärast augustisõda me toetame igasuguseid kontakte kodanikuühiskonnaga, äh, teadlikkuse suurendamise meetmed ning usalduse ülesehitamise meetmed on äh, meie fookuses olnud ja andnud äh, selles kontekstis oleme siis natukene üldisemat abi. aga, aga on ka väga konkreetseid näiteid, mis on väga hästi korda läinud. suur tänu. kas keegi rohkem sõna ei soovi? siis sellisel juhul me saame oma töödega lõpetada kell kaksteist kolmkümmend. meenutaksin veel kord, toimub arutelu proua Madeleine Albrightiga. ja räägitakse siis ähm, NATO strateegilise kontseptsiooni läbivaatamist. kaheksateist kolmkümmend, siis umbes poole tunni pärast algab see arutelu. suur tänu teile koostööst!